Guten Tag. Wir nehmen tere päevast, jätkame oma arvamustega ja tere päevast ja tere tulemast kõigile siin ja rääkima teiste institutsioonide eelarve täitmisele heakskiidu andmiseks tahaksin teile rääkida ka, teha ka teadaandeid, mida meil ei ole ja päevakorra, vabandust, päevakorra kohta ei ole siin äh, muudatusi äh, keelte kohta saate ka meie uudiskirjast infot ja äh, saite kahekümne esimese novembri äh, koordinaatorite otsused kahekümne üheksanda novembri kirjaga ja kui ei ole vastuväiteid äh, meie koosoleku lõpuks, siis loeme need heaks kiidetuks ja nüüd jõuame teiste institutsioonide eelarve täitmisele heakskiidu andmisega Äh, raportööriks on härra Valli, tegemist on siis Ülemkogu Nõukogu andmekaitse inspektori, regioonide komitee, majandus- ja sotsiaalkomitee, Euroopa Kohtu Kontrollikoja ombudsmani äh, eelarvete täitmisega, ma tahaksin siin tervitada siis äh, ka teiste institutsioonide peadirektoreid, härra Russot kontrollikojast ja annaks talle kohe sõna selle peatüki äh, tutvustamiseks. Thank you. Dear Madam Chair. aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud raportöör, lugupeetud äh, eelarve kontrolli komitee, komisjoni liikmed. mul on väga hea meel täna siin olla ja rääkida teile peatükist kümme, mis puudutab siis äh, kontrollikoja aastaaruannet siin on juttu äh, halduskuludest kõigi Euroopa Liidu institutsioonide ja organite puhul aastal kaks tuhat kuusteist maksed, mis puudutasid mitmeaastast finantsraamistikku rubriiki viis, ulatusid üheksa koma kolme miljardi euroni ja need halduskulud peamiselt puudutavad äh, äh, kuuekümne protsendi osas äh, personalikulusid ja nel- ja ka kulusid, mis seonduvad hoonete IT energiatarbimisega ja meie pikaaastane töö näitab, et nende kuludega seonduvad riskid on madalad, selle aasta auditi valim äh, puudutas ka sadat tehingut, kaheksa neist olid seotud teiste institutsioonidega, nõukoguga, äh, äh, kontrollikojaga, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega, nendelt oli kaks tehingut, ja meie kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta auditi tulemused on järgmised. nagu eelnevatel aastatelgi, on mul hea meel öelda, et Kontrollikoja hinnang on positiivne ja, ja sisulisi vigu ei ole, olulisi vigu ei ole. kahe, kaksteist sajast tehingust äh, olid seotud vigadega ja kokkuvõttes on äh, veamäär null koma kaks protsenti. see tähendab äh, seda, et olukord on paranenud võrreldes veamääraga null koma kuus protsenti eelmisel aastal. mis puudutab äh, muid institutsioone, siis äh, kahe äh, ülejäänud tehingute puhul vigu ei olnud ja muid märkusi ei olnud. ja ette oli nähtud ka viieaastane personali vähendamine Äh, see kokkulepe oli sõlmitud siis äh, eelarve pädevate institutsioonide poolt kahe tuhande kaheteist, kolmeteistkümnendal aastal ning äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendast kuni kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani vähendati siis töökohtade loetelus umbes nelja protsendi võrra töötajate hulka ja ühe koma nelja protsendi võrra siis Mm, töötajatega täidetud äh, töökohtade hulka, aga äh, laiema pildi saame varsti siis, kui äh, koht lõpliku aruande esitab. lõpetuseks tahaks tänada kokku kontrollikoja töötajaid, kes selle auditiga tegelesid nende töö eest ning äh, vastan meeleldi teie küsimustele ja ei täpsustan muid aspekte. tänan tähelepanu eest. ja, aitäh. ja äh, kohtust härra Valero Plako, palun aitäh, proua juhataja. ma tänan proua juhatajat ja raportööri selle eest, et äh, nagu tavaliselt kutsusite kohtu äh, kohale sellele arvamuste vahetusele. ja kohtu jaoks on äh, see arvamuste vahetus väga oluline, väga oluline on ka selle komisjoni roll ja see on alati panustanud sellesse, et äh, parandada Euroopa Liidu vahendite kasutust ning täna siis esindan oma kolleegi, kes ei saanud täna siia tulla, kes vabandab, et ta ei saanud tulla, kes äh, on kohtus seotud ühe kohtuasjaga ja ei saa tänasel koosolekul siin osaleda. kahe tuhande kuueteistkümnes aasta oli Euroopa äh, kohtu jaoks väga aktiivne aasta meil oli väga palju juhtumeid. Äh, kokku äh, esitati tuhat kuussada neli äh, kohtuasja kohtune ja lõpetati tuhande kuuesaja kahekümne kuue kohtuasja käsitlemine ja eh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal siis eh, lõpetati rohkemate asjade käsitlemine, kui eh, kohtuasju sisse tuli ning esimese astme kohus tegeles rohkem kui seitsmesaja juhtumiga, mis on kõige suurem arv kogu esimese astme kohtu eksisteerimise aja jooksul. rõhutada tuleb kohtuasjade keskmist kestust, mis vähenes kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta jooksul ja äh, keskmine kohtuasja kestus, kestus on äh, neliteist koma seitse kuud, mis on äh, lühem võrreldes eelmise aastaga, mis oli viisteist koma kuus mm, kuud ja nende arvude puhul ei ole veel arvesse võetud kohtu äh, Äh, töö ümberkorraldamist, mille vilju saame maitsta hiljem, aga praegu äh, hakkavad need viljad juba mm, paistma äh, ajavahemiku jooksul, mis jääb pärast, mis tuleb pärast kahe tuhande kuueteistkümnendast aast-, kuueteistkümnendat aastat. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal saime me siis üheteistkümnenda kohtujuristi ja esimese astme kohus jätkas eh, oma reformi kahe esimese etapi elluviimisega nimetati kuusteist eh, täiendavat kohtunikku amesse, ette on nähtud eh, üheksateist täiendavat kohtunikku esimese kahe faasi jooksul ning ja Euroopa Liidu töötajatega tegelevate asjade üleandmine oli samuti alanud äh, esimese astme kohtu, äh, kohtule. samuti toimus äh, osaline töö ümberkorraldamine, kuna on uus president, valiti ka uus asepresident, ähm, samuti on mandaat muutunud ning ähm, mis puudutab kohtutööd, siis tuleb alati mõelda kahele asjale, mis on väga olulised, mida kohus ka alati, alati rõhutab. ühelt poolt ei ole võimalik äh, äh, olemasolevate vahendite ka, äh, raames äh, äh et kiiremini tegeleda kohtuasjadega ning äh, ühest ning vaja on ka tagada ka eilrežiimi järgimine selleks, et, et kõigil oleks võrdsed tingimused kohtuprotsessi ajal kohtutegevus on väga palju suurenenud ja kohtul on vaja te tegeleda oma äh, kohtumenetluste kiiruse ja kvaliteediga ja see äh, oluline on ka äh, rohkem kasutada e-kuurija rakendust, mida kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kasutasid kõik liikmesriigid ja rohkem, loodi rohkem kui kolm tuhat viissada äh, kontot, mis on kindlasti väga hea. Äh, kuuskümmend seitse protsenti kohtuasjadest esindati äh, elektrooniliselt ning samuti ratsionaliseeritakse tööprotsesse seoses täiendava mitmekeelelisusega ning see on võimaldanud kohtul vähendada tõlkimisvajadust. ja ja umbes neljasaja tuhande äh, lehekülje võrra on võimald-, on olnud võimalik vähendada äh, tõlkimist, äh, osaliselt on mõningad, mõningaid kohtuotsuseid avaldatud ainult äh, osaliselt kõigis keeltes. veel üks eesmärk, mida järgiti, oli see, et et kasutati vähem horisontaalteenuseid mida oli siis ainult neliteist koma viis, mm, mis tähendas seda et, et neljateist koma viie protsendi võrra oli vähem kasu-, vaja kasutada oma personali. Ko-, kohus on saanud äh, töötada palju tõhusamalt ja kahe tuhande seitsmendast kuueteistkümnenda aastani on neljakümne viie protsendi võrra äh, tõusnud äh, suletud kohtuasjade arv aga samal ajal küm-, peaaegu kümne protsendi, kümne aasta jooksul on äh, töötajate arv suurenenud ainult üks koma üks protsenti. Äh, ei kulukohustuste ärakasutamise määr oli üheksakümmend kaheksa protsenti ja töökohtade täidetuse määr oli samuti väga kõrge, mis näitab, et kohus peab maksimaalselt ära kasutama kõiki neid vahendeid, mida eelarvepädevad institutsioonid talle on andnud, selleks et oma väljakutsetega hakkama saada. kohus on kinni pidanud äh, kasinuspõhimõtetest, mida komisjon on suutnud kõiki järgima ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal siis äh, oli ette nähtud siis äh, töökohtade vähendamine viie protsendi võrra, see tähendas üheksateist, äh, üheksateist töökohta ja äh, palkade kulmut-, külmutamist äh, ja sellel, äh, sellel raskel ajal siis äh, parlament, eriti õigusasjade komisjon, toetasid kohust selleks, et kohtul oleksid või-, vajalikud vahendid selleks, et tagada korralik õigusemõistmine Euroopa Liidus. kohus on väga tähelepanelik ka selle osas, et kõik tema, äh, kogu tema tegevus oleks kooskõlas reeglitega ning um, ning me oleme ellu viinud meie siseste ja väliste audiitorite soovitused ning kohus soovib eh, jätkuvalt olla väga tõhus, mis võimaldab tal hakkama saada suure töökoormusega ja piirata oma kulusid. olen eh, meeleldi valmis vastama kõigile teie küsimustele, aitäh! jaa, vielen dank für den Europäischen Rechnungshof. aitäh ja kontrollikoja nimel saab peasekretär Oskar Siia, palun sõna. Muchísimas gracias, señora presidenta eh,. En nuestro informe anual de actividad. suur aitäh. proua esimees, meie igases tegevusaruandes, mille me esitasime koos küsimustikuga, sealt te leiate detailsemat informatsiooni eh, kontrolliga tegu, tegevuse kohta aastal kaks tuhat kuusteist, aga juhin tähelepanele, mõnele väiksele arvule. aasta kaks tuhat kuusteist on olnud kontrolliga jaoks äärmiselt produktiivne. lisaks üldeelarve aruandele ja arengufondi aruandele esitasime me veel kolmkümmend kuus eriaruannet, viiskümmend kaks aasta spetsiifilist aruannet ja kaks otsust, mis puudutasid seadusandlikke ettepanekuid ja ka äh, dokument, mis puudutas mitmeaastast aastast finantsraamistikku, nii et kokku üheksakümmend kolm raportit üks öö, raport iga nelja päeva tagant. nii et öö, meil on öö, olnud ka kohapeal kontrolle igal pool Euroopa Liidus, umbes kolmekümnes kolmandas riigis on samuti kontrolle läbi viidud. tegevus on keskendunud prioriteetvaldkondadele transport, keskkond, kliima ja ränne. ja mis puudutab majanduse juhtimist, siis siin oleme saanud et äh, vaadata üleliigset defitsiidiprogrammi ja majanduslikku järelevalvet äh, võtme äh, näitajad majanduse juhtimise kohta on väga positiivsed, on positiivselt hinnatud meie raportite, aruannete kvaliteeti ja on olnud ka hea vastus meie soovitustele. oleme suutnud paremaks muuta ka tähtaegadest kinnipidamist aruannete avaldamine on alla kaheksateist kuu, me arvame, et siin on võimalik veel asju parandada, võtame meetmeid selleks, et see aeg väheneks nii palju kui võimalik. meie e, eesmärgiks on saavutada kolmteist kuud. oleme parandanud juhtimist, loodes uue koja ja kvaliteedikontrolli üksuse. oleme parandanud e, teadmiste haldamist, leiame, et e, võtmetähtsusega on see, et et auditi puhul on sellised asjad paigas, meil on magistriprogramm, auditi magistriprogramm, mille me oleme koos Loreni ülikooliga loonud ja meil on viieprotsendine eh, personali vähendamine toimunud kontrollikojas oleme suutnud üheksakümne üheksa protsendi osas äh, eelarvest kinni pidada, oleme vähendanud äh, tõlkekulusid, äh, meil on uus ettevõtte riskistrateegia ja välis- ja siseauditid on olnud väga positiivsed. ka oleme me suutnud säilitada väga kõrged keskkonnastandardid EMAS sertifikatsiooni kaudu ja see on äh, kõik osa meie aasta kaks tuhat viisteist reformiprogrammist, äh, mida rakendatakse vastavalt sellele metodoloogiale, mis äh, vastu võeti ja see algatakse aastal kaks tuhat kaheksateist, vastavalt sellele, nagu härra Leene selle välja kuulutas. üldiselt on olnud väga produktiivne aasta, me oleme väga tõhusalt oma vahendeid suutnud hallata oleme vastu võtnud vajalikud reformid selleks, et eh, kohaneda Euroopa Parlamendi nõuetega, mis puudutab meie võimekust aidata parlamenti tema töös ja suurendada eh, kodanike usaldust meie vastu. aitäh! Uh, uh, aitäh, meie juhataja proua Kressle astus korraks saalist välja, seega mina eh, tema puudumisel juhin koosolekut. kolmas kõneleja tuleb äh, Majandus-Sotsiaalkomiteest. härra Bouchardes, palun uh,. Thank you, chair. aitäh. Äh, raportöör, austatud parlamendiliikmed, rõhutan mitmeid aspekte Majandus-Sotsiaalkomitee tegevusest, mis puudutab aasta kaks tuhat kuusteist eelarvele heakskiidu andmist. aasta kaks tuhat kuusteist Äh, käigus äh, võttis Majandus-Sotsiaalkomitee vastu sada kolm, nelikümmend kaheksa arvamust, võeti vastu ka kaks äh, infoaruannet ja see ongi meie panuseks Euroopa Liidu seadusandlikku protsessi me oleme ka organiseeritud tsiviil-, kodanikuühiskonna koda ja seega me korraldasime kakssada kolmkümmend seitse kohtumist Brüsselis mitmete kodanikuühiskonna organisatsioonidega, nende võrgustikega ja nende võrgustike võrgustikuga. sellised pingutused äh, tugevdavad sidemeid organiseeritud kodanikuühiskonnaga ja tugevdavad Euroopa Liidu demokraatlikku alust. nii nagu teie küsimustikus viidati, siis äh, oleme korraldanud rea riiklikke debatte äh, Euroopa äh, sotsiaalõiguste samba aruande käigus, oleme äh, kaasanud sinna rohkem kui tuhat viissada osalejat rohkem kui viiesajast organisatsioonist. osalejate nimekiri on lisatud küsimustikule ja oleme välja andnud ka terve rea arvamusi, mis on seotud kaheteistkümne fakti tuvastamismissiooniga Euroopa Liidu liikmesriikidesse, aga ka Türgisse ja see puudutab siis põgenikekriisi konteksti. nüüd eelarve, oleme äh, rakendanud äh, aasta kaks tuhat kuusteist eelarvet äh, sada kolmkümmend miljonit eurot. rakendamismäär on üheksakümmend seitse koma viiskümmend viis protsenti Eh, mis on tõusnud üks koma kuuskümmend kolm protsenti aastast kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat viisteist. viimaste aastate jooksul, aastatel kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kuusteist oleme me suurendanud kolme koma nelja koma kolme protsendi eh, võrra suurendanud oma eelarve täitmist. Eh, kinnitan teile isiklikult, et avalike rahade hoolika äh, rakendamisega on tegeletud ja kulutused on piirud, piirdunud rangelt miinimumiga. personal, hetkel meil on kuussada kuuskümmend viis äh, ametikohta. Ähm, me oleme vähendanud personali ühe protsendi võrra perioodil kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat seitseteist ehk siis kokku kolmkümmend neli ametikohta on vähenenud, lisades äh, need kolmekümne kuuele ametikohale, mille me saatsime Euroopa Parlamenti äh, meie kokkuleppe kontekstis, kokku on siis seitsekümmend kohta vähenenud. Äh, ja äh, on lisandunud Horvaatia ja Iiri tõlke tõttu kohad on kokku vähenenud siiski kolm, kuuskümmend kolm töökohta, kaheksa protsenti ja oleme siiski pakkunud sama teenuse taset personali produktiivsus on suurenenud. tahan rõhutada äh, rõõmuga, et äh, meil, äh, meie institutsioon on üks paremini korraldatud, meil on, meil on nelikümmend protsenti, see kahekümne üheksa protsendi võrra üles läinud aastast kaks tuhat kümme kolmkümmend protsenti juhikohtadel, nelikümmend kolm protsenti keskastme juhtide kohal, rohkem mitmekesisust toob endaga kaasa dünaamilisema töökoha ja parema produktiivsuse ja ma olen väga rahul äh, majandus- ja sotsiaalkomitee sekretäriaadi personaliga. Äh, meil on äh, kokkulepe regioonide komiteega, see jõustus jaanuarist kaks tuhat kuusteist ja see annab aluse tihedaks halduskoostööks Euroopa institutsioonide vahel on äh, logistika, IT, tõlge, eelarve äh, kokku toodud ja see tekitab sünergia ja märkimisväärsed säästud, samas äh, ei satu ohtu komiteede missioon. koostöö kokkuleppe täielik hindamine on ettevalmistamisel, aga hetkel ütlen, et koostöö töötab hästi ja see korraldus võiks olla eeskujuks heast halduskoostööst kahe institutsiooni vahel, selleks et kulusid säästa. ja mõned küsimused puudutasid konkreetselt seda koostöökokkulepet Majandus-Sealtskomitee ja Euroopa Parlamendi vahel. võin öelda, et kokkuleppe rakendamine on liikunud hästi ja see toestab äh, Äh, Berni liidu äh, demokraatlikku legitiimsust, aga olen ka veendunud, et mõlemad institutsioonid, Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Euroopa Parlament saavad veel edasi liikuda meie koostöös selleks, et nii, et mõlemad pooled saaksid kasu ja olen valmis vastama igasugustele kommentaaridele, küsimustele, mis teil võivad olla tekkinud, aitäh uh,! Thank you uh, for aitäh! ja järgmiseks uh, regioonide komitee peasekretär härra Purinak And... aitäh, härra esimees ja rõhutan äh, siinkohal mõningaid äh, võtmearve. aruandlusperiood aasta kaks tuhat kuusteist, äh, selle vältel on regioonide komisjon välja andnud viiskümmend arvamust, kolmteist seadusandlike failide üle ja ka meil on olnud ka kakskümmend kuus kodanike dialoogi neljateistkümnes Euroopa Liidu liikmesriigis meie poliitilise töö keskmes on ka poliitiline koostöö Euroopa Parlamendiga. nii et meie presidendi ja teie presidendi suuniste järgselt ja ka konverentsikomitee juhisuuniste järgi oleme me suurendanud oma koostööd raportööride vahetuse valdkonnas. umbes kakskümmend kuus Euroopa Parlamendi saadikut on äh, meie ruumides viibinud ja meil on äh, olnud rida ka väga viljakaid kokkusaamisi Euroopa Parlamendi komisjonidega ja meie komisjonidega, näiteks Koter Regi kohtumised või Koter Tran kohtumised ja loomulikult on meil olnud ka kohtumised äh, mõlema üksuse sekretäriaatide vahel poliitilises kontekstis tõusetus üks uus äh, teema, Kotten kaks tuhat kuusteist, mis on siis Euroopa ministrite nõukogu presidendi Tuski mandaat äh, aasta sügiseks kaks tuhat kaheksateist äh, saada valmis põhjaliku analüüsiga selle kohta, kuidas kodanikke taas Euroopa Liidule lähemale tuua ja selles kontekstis käib meil juba mainitud kodanike dialoog. Neid toimus aastal kaks tuhat kuusteist kakskümmend kuus tükki meie eesmärgiks on äh, lõppkokkuvõttes äh, pidada umbes sada viiskümmend sündmust, kaasata kakskümmend äh, tuhat kodanikku. see on selline võtmeülesanne, kust tuleb tagasisidet selle kohta, kuidas Euroopa kodanikud ennast tunnevad ja selles kontekstis oleme me välja arendanud ka interaktiivse rakenduse Eh, mis on kõigile huvitatule kätte, huvitatutele kättesaadav, kus kodanikud võivad ka hääletada, avaldada oma arvamust Euroopa Liidu kohta ja selles eh, kontekstis teeme me samuti tihedat koostööd Euroopa institutsioonidega. mis puudutab kommunikatsiooni, siis aastal kaks tuhat kuusteist oleme me eh, paika pannud suunatud sotsiaalmeedia strateegia, see juhtus jällegi tihedas koostöös teie kojaga, härra esimees. nüüd me oleme äh, teinud suuremat tööd mõjuindikaatorite koha pealt ja oleme koos teiste organisa-, institutsioonidega välja arendanud internetikoolituse, mis äh, ka edendab meie kommunikatsiooniplatvormi. äärmiselt oluline, äh, kui lubate mul vaadata nüüd tulevikku, on eh, meie jaoks eh, periood kuni Euroopa valimisteni aastal kaks tuhat üheksateist. siin me teeme tihedat koostööd teie kommunikatsiooni peadirektoraadiga. nüüd haldusmõttes eh, jätkame me koostööd selle, tööd selle nimel, et saavutada tõhusust, kui vaadata aastaid kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kuusteist, siis äh, siin on meil olnud üksteist protsenti kulude kasvu ja eelarve mõistes oleme me saanud juurde viis protsenti, nii et see kuueprotsendine erinevus, seda tuli kompenseerida tõhususe kasvuga. aastast kaks tuhat kolmteist on äh, Regende komiteel äh, üheksa protsenti vähenenud personali äh, ja see tähendab, et aastal kaks tuhat seitseteist on vähenenud neli koma viis miljonit Äh, väljamakseid aastas, mis puudutab palka ja äh, siin me töötame paralleelselt äh, oma vendadega majandus-sotsiaalkomiteest, oleme ka kakskümmend neli ametikohta üle andnud äh, teie uurimistalitusel Euroopas Parlamendis. nii et see on samuti märk vastastikusest koostööst äh,. tahaksin rõhutada ka seda, et äh, oleme aruandes eh, perioodi vältel kehtestanud võrdsete võimaluste kava, kus on eh, selle strateegia eh, südames funktsionaalne struktuur ehk siis üksuse asejuht, sektori juht. Mm, need on positsioonid, kuhu on oodatud ka meie naiskolleegid kandideerima. meil on ka struktureeritud tele kaugtöö tegemise võimalus koolitused ja see tagab selle, et juhtpositsioonidel on rohkem naiskolleege. oleme eh, siin jällegi koos oma naabritega Majandus-Sotsiaalkomiteest eh, eh, saavutanud vahetitõhusa multilingualismi, seitseteist protsenti on tõhusus kasvanud ja aastal kaks tuhat seitseteist oleme me saavutamas kahtekümmet protsenti ja on käiv-, käivitatud ka tõlkeüksuste ühisjuhtimise pilootprojekt oktoobris kaks tuhat kuusteist. see töötas väga sujuvalt ja hindamine, selle pilootprojekti hindamine saab valmis aastaks äh, kaks tuhat kaheksateist kevadeks ja lõpetuseks äh, tahaksin samuti esitada positiivseid summasid või arve, mida me saame keskkonna poole pealt teile tutvustada. siin me oleme jällegi jätkanud äh, progressiivset tööd aastatel kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kuusteist oleme me suutnud saavutada eh, gaasi, vee, paberi ja jäätmekulude puhul umbes neljakümne viie protsendise vähenemise juba aastat ja ka aastatel kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist eh, jätkus see progress, nii et vähenes, eh, kulud vähenesid umbes viis protsenti. ja kui lubate, härra esimees, siis äh, jagan teiega ka mõningaid meie muresid. loomulikult on meil nüüd see väljakutse eh, saavutada eh, turvastandardite puhul võrreldavad eh, positsioonid, nii et ka siin oleme me sattunud teatava eelarvesurve alla ja teine ilmselge väljakutse on infotehnoloogia valdkond, kus me peame Äh, säilitama samad kvaliteedistandardid kui teised institutsioonid ja lõpetuseks tahaksin ka mainida äh, seda väljakutset, mis meil on hoonete ülalpidamisega seoses. ja see on loomulikult äh, jätkuv äh, väljakutse, arvestades komisjoni nullkasvu äh, eesmärke. aitäh tähelepanu eest ja olen valmis vastama kõigile võimalikele küsimustele uh,. For... suur tänu selle eest ja järgmiseks härra Kmender Euroopa Ombudsmani büroost. suur tänu mulle sõna andmast, mina tahaksin kõigepealt anda lühikese ülevaate meie saavutustest, mis puudutab Ombudsmani strateegia ellurakendamist meie strateegiliste eesmärkide saavutamiseks, mis puudutab siis meie äh, olulisust ja nähtavust ja mõju. võime öelda, et äh, et Euroopa asutused, kes on esitanud kaebusi ja siis jäänud rahule ombudsmani lahendusega, oli kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal enam kui pool kõigist, see on meie meelest päris hea tulemus ja äh, näiteks oli sealhulgas komisjoni äh, poliitika pestitsiidide äh, heakskiitmisel turule laskmisel, samuti äh, sööda turule laskmine, loomuse turule äh, laskmine, juurdepääs nõukogu dokumentidele, äh, siis äh, juurdepääsust võimaldamise keeldumine, mis puudutab Euroopa Liidu ja Kuuba vahelisi läbirääkimisi, need on mõned näited. me jätkame oma strateegilist tööd äh, ja avame menetlusi näiteks keemilise testimise eh, teemal või siis eh, puuetega inimeste kohtlemine eh, Euroopa Komisjoni mm, siis haiguskindlustuse puhul ning võimalikud huvide konfliktid. kuid põhiline teema, mida tahaksin rõhutada täna, on meie jõupingutused ja ka edusammud, mis puudutab meie endi tõhusust mul on hea meel teada anda, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal suutsime teha olulisi edusamme, mis puudutab eelarve täitmist ehk siis ähm, selle määr on tõusnud üheksakümne viie koma nelja protsendini. teiseks, mis puudutab inimressursse, siis sel aastal on ombudsman vastu võtnud väga ambitsioonika personalipoliitika, mis siis seab uued eesmärgid äh, et siis parandada seda, kuidas me oma inimressursse haldame ja eh, meelitada uusi talente eh, juurde. nüüd, mis puudutab kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiidu eh, arvamust, siis seda arvamust võttis ombudsman vastu käitumiskoodeksi, mis puudutab ka seda, kuidas kuidas siis meie büroo sees toimub ühelt töökohalt teisele liikumine, mis on samuti väga oluline, on meie edusammud, mis puudutab kaebuste menetlemist. kaebustega tegelemine, kodanike kaebuste menetlemine ja seda võimalikult kiiresti on jätkuvalt ombudsmanil väga oluline prioriteet ning seetõttu me püüame oma tõhusust igati äh, suurendada, võttes vaas, vastu uued sätted, mis vastavad sellele statuudile, mille parlament vastu võttis. Need uued töötingimused kehtivad alates septembrist kaks tuhat kuusteist ning need võimaldavad meil paindlikumalt ja kiiremini kaebust, kaebusi menetleda. see on andnud juba päris julgustavaid tulemusi. üks nendest tulemustest on see, et enam kui kuuskümmend protsenti kõigist kaebustest õnnestub kuue kuu jooksul lõpuni menetleda, üheksakümmend protsenti kaheksateist kuu jooksul ja see ületab meie eesmärgid, mis olid siis vastavalt viiskümmend ja kaheksakümmend protsenti, nii et me oleme siis kümne protsendi võrra ületanud mõlemat eesmärki. ja mul on hea meel ka öelda, et järgmisel kuul me äh, käivitame kiire menetluse, et eh, siis dokumendile juurdepääsu kohta käivate kaebusi, kaebustega kiiremini tegeleda, sest et see on teema, mis on meie kodanikele eriti oluline. kokkuvõtteks tahaksin teid teavitada ühest olulisest arengust käesoleval aastal meie eduka teavituskampaania eh, tagajärjel näeme, et kaebuste arv on tasapisi pidevalt tõusmas, mis meile esitatakse ja samuti ka menetluste, algatatud menetluste arv. me oleme kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal saanud äh, vii-, viissada seitsekümmend äh, kaebust enam kui eelmise aasta samal perioodil ja samal ajal äh, siis kolmsada nelikümmend üks käimasolevat menetlust võrreldes kahesaja ühega eelmisel aastal. nii et see tõstab meie töökoormust ja paneb surve meie piiratud äh, ressurssidele. niisiis, selleks, et ombudsman, ombudsman saaks oma olulist tööd jätkata, äh, siis tõenäoliselt sooviks ta äh, äh, äh siis äh, järgmises eelarves ka näha rohkem vahendeid, et oleks võimalik paremini kodanike kaebusi menetleda. aitäh, olen valmis teie küsimustele vastama suur tänu. ja viimaks äh, saab sõna Euroopa andmekaitse inspektori esindaja äh, äh, härra Navaš, kes on praegu mm, ametis olev direktor. suur tänu. ütleksin paar sõna meie väikese institutsiooni mandaadi kohta ja nende eriliste väljakutsete kohta, millega silmitsi seisime kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja ka mis puudutab meie äh, järeltegevusi pärast kahekümne viieteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiidu. nagu te teate, siis me oleme üks väiksemaid institu-, institutsioone, meil on äh, ainult äh, kakskümmend seitse töötajat ja samuti on meie eelarve väga väike. kui hoolimata sellest, et me oleme nii pisikesed, võtab, võtame väga tõsiselt meie eelarvekohustusi ning äh, püüame nii inimressursse kui ka muid ressursse võimalikult tõhusalt äh, hallata. meie tegevused võib jagada neljaks klastriks. esiteks me teostame järelevalvet äh, isikuandmete töötlemise üle, äh, mida teevad Euroopa institutsioonid ja umbes kuuskümmend Euroopa organit, alates käesoleva aasta mais siis ka Europoli poolt äh, töötlevad isikuandmeid. me arvame, et Euroopa institutsioonid peavad olema eeskujuks, mis puudutab isikuandmete töötlemist ja sellepärast peame me seda ülesannet üheks põhiliseks meie jaoks. Need tulemused, mida me soovime selle tegevuse käigus saavutada pikemas perspektiivis, on see, et Euroopa institutsioonid ja mm, organisatsioonid võtaksid kõigis oma tegevustes arvesse andmekaitset, et sellest saaks osa avalikust äh, aruandlusest ja teine tegevuste klaster on Euroopa seadusandjale äh, anda oma ähm, ekspertteadmisi, mis puudutab õigusloomise algatusi, mis on seotud äh, andmekaitsega. pikemas perspektiivis tahame saavutada seda, et kõik, kõik Euroopa kodanikud saaksid kasu kõrgetest andmekaitsenõuetest. kolmas tegevuste klaster on koostöö kõigi andmekaitseasutustega liikmesriikides ja üle kogu maailma. me soovime sellega saavutada see, et andmekaitse saaks reaalsuseks ka väljaspool meie piire, sest et meie isikuandmed tihtipeale satuvad ka väljaspoole Euroopat ning on oluline, et Euroopa kõneleks siin ühel häälel andmekaitse teemal. ja lõpetuseks kahe tuhande kuueteistkümnenda kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta keskpaigast eh, siis Euroopa Ähm, tekib uus organ, Euroopa Andmekaitse Nõukogu. Äh, seda siis äh, uue andmekaitse üldmääruse tõttu, mis kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal vastu võeti, ehk siis selle eelarve äh, täitmise ajal ning me soovime sellega saavutada selle, et et kõik Euroopa kodanikud saaksid loota kõrgetele andmekaitse standarditele peab ütlema, et on äh, keerukas tõesti kogu seda tööd teha nii väikese inimeste arvuga, meie person-, meil on tõesti vähem pa-, vähem personali kui nii mõnelgi äh, komisjoni talitusel. andmekaitse äh, ei ole tänapäeval enam ainult üksikute ekspertide teema, vaid see on tõesti Euroopa seadusandva töö keskmes. see on ka selle keskmes, mida tähendab üldse olla eurooplane, sest see on ka Euroopa inimõiguste hardas kirjas, et mm, Euroopa Liit peab kaitsma oma kodanike mm, andmeid. ja seetõttu hoolimata asjaolust, et me oleme üks väikseimaid mm, Euroopa institutsioone ja meie eelarve on niivõrd väike, tunneme me väga suurt uhkust selle üle, mida teeme ning võtame oma eelarvelisi kohustusi väga tõsiselt. me oleme väga tänulikud parlamendi jätkuva toe eest ja selle komisjoni jätkuva toe eest. üheks heaks näiteks on need julgustavad märkused, mida oleme alati saanud teie eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsioonis ja eriti hea meel oli meil eelmise raporti puhul punkti kakskümmend üks üle, kus te ütlesite, et kasinuspoliitika ja personali viieprotsendiline vähenemine ei tohiks kehtida sellistele institutsioonidele ja organitele nagu andmekaitse inspektor, kellele pandakse, on pandud üha uusi tööülesandeid. nüüd aga minu ettekande järgmise osa juurde vastavalt äh, finantsmääruse punktile sada kuuskümmend oleme äh, siis äh, ähm, vastanud äh, eelmisele eelarve täitmise heakskiidu andmisele. Äh, kirjalikus dokumendis on kõik äh, üksikasjalikumalt kirjas, aga mina puudutaksin eetikateemat. meie oleme võtnud vastu strateegia üheksateistkümnenda septembri kaks tuhat kuusteist, mille üldeesmärgiks on tagada tasakaal meie institutsiooni personali hulgas. me mõistame, et sooline tasakaal kõigil tasemetel on väga oluline ja tuleb, äh, tuleb äh, võtta meetmeid, et äh, kõrvaldada takistused. me oleme võtnud vastavaid meetmeid ning soolise tasakaalu aruanne on ka näidanud, et võrreldes teiste institutsioonidega on meil äh, suurimaid naiste osakaalusid äh, Ähm, siis ähm, kõrgematel positsioonidel. me oleme võtnud vastu ka raamistiku, mis kehtib äh, kõigile, kõigile siseeeskirjadele, mis on seotud eetikaga, käitumisjuhised ja nii edasi ning samuti on ametisse nimetatud sõltumatu eetikaga tegelev ametnik, kellel on kohustus iga-aastaselt anda aru äh, juhatusele mm, ning äh, kes on ka vastutav sisekontrollide ja teadlikkuse tõstmise eest personali hulgas. niisiis, meie eetikaametnik esitab äh, homme pärastlõunal oma esimese aruande juhatusele. lõpetaksin oma ettekande sellega, et viitan veel kahele tegevusele, mis kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal läbi viidud sai. Need on olulised äh, Mm, inimressursside ja finantshalduses me võtsime äh, vastu resolutsiooni, mis puudutab ettevaatavat planeerimist äh, finantsteema puhul ja äh, samuti ka personali kohta käiva äh, Ähm, resolutsiooni, mis on väga olulised teemad nii väikesele organisatsioonile nagu meie. ja lõpetuseks tahaksin äh, veel kord väljendada sama mõtet, mida alguses, et hoolimata me ei, sellest, et me oleme nii väikesed ja meil on nii vähe personaliressursse, võtame oma ülesanded äärmiselt äh, ähm, tõsiselt. ja äh, ja seda näitab ka see, et et meie eelarve täitmisel ei ole olulisi vigu, et see ei ole juhus, vaid see kõik on toimunud tänu meie töötajate hääledele. suur tänu, olen valmis vastama teie küsimustele. suur tänu ja nüüd annaksin sõna meie raportile härra Valile ja võib-olla saavad siis institutsioonid vastata seejärel neile küsimustele, mis härra Vali oma äh, sõnavõtus esitab ja siis on sõna ülejäänud kolleegidele. aitäh kõigepealt suur tänu peasekretäridele. suur tänu ka kontrollikoja esindajale, me saime väga üksikasjalikud vastused oma küsimustikule, küsimustikele ja suur tänu ka selle eest. ma tahaksin kõigepealt öelda, et eelarve täitmise heakskiit Euroopa Parlamendi poolt ei ole puhtalt ainult ähm, kontrollitegevus, vaid see on instrument, mille abil parlamendi liikmed saavad kontrollida Euroopa Liidu eelarvet ehk siis maksumaksjate raha kasutamist. sellepärast on väga oluline, et seda raha kulutatakse äh, ratsionaalselt, tõhusalt ja äh, väljapaistvalt ja see tähendab, parlament äh, peab ka hindama seda, et kui mõistlikult on neid rahalisi vahendeid äh, kasutatud ja kui häid tulemusi on saavutatud, see on väga oluline. Äh, eelkõige, kui me räägime äh, räägime halduskulutustest, siin peab olema mõistlik vahekord kulutatud raha ja saavutatud tulemuste vahel. ja tuleb tagada see, et raha ei kulutaks ilmaasjata. ma alustaksin nõukoguga, kuigi öö, eh, otseselt praegu nõukogus arutelu ei puuduta, aga me tahame saa-, me tahame leida lahenduse probleemidele, mis me viimati avastasime. kui öö, parlament nõuab nõukogult äh, või soovib nõukogult infot, siis see on sama hea, kui kodanikud nõuaksid seda infot. nõukogu annab vastust äh, kodanikele, kellel on õigus teada, kuidas nende raha kasutatakse. nüüd ma paluksin, et nõukogu süvendaks äh, dialoogi meiega. nüüd Euroopa Kohtu juurde ehk siis jaotis neli. kontrollikoda avaldas hiljuti äh, Äh, eriraporti, mis puudutab äh, äh, Euroopa Kohtu tulemuslikkust. oleks hea kuulda selle kohta veel lisainfo täpsustusi lisaks sellele, mida oleme juba kontrolli pealt saanud. ja siis on mul ka üks konkreetne küsimus. tööle võeti uued kohtunikud. see peaks positiivselt mõjuma menetluste läbiviimise ajale. on olemas ka üks ühtne kontaktpunkt kõigi kohtuasjade jaoks ja minul tekib küsimus, et kui see kontaktisik on näiteks haige või ta mingil põhjusel ei saa töö, tööl olla, siis võib see mõjutada negatiivselt menetluste tõhusust. kas kohtul on mingisugune valusüsteem selliseks juhuks olemas? teiseks, teiseks äh, rotatsioonisüsteem, äh, mis, mida oleks oluline kasutada kohtu asjade menetlejate mm, kindlaksmääramisel. miks siis mõnel juhul ei ole seda rotatsioonisüsteemi kasutatud, kas seda saaksite eh, selgitada? nüüd Kontrollikoja juurde. Eh, eriaruandes on Kontrollikoda äh, kurtnud, et on raske saada ähm, vastuseid lisaküsimustele. kontrollikojal peab olema võimalus saada juurdepääs sellele infole, muidugi peates kinni konfidentsiaalsuskohustusest. ma tahaksin kontrollikojalt teada, kas on olnud veel juhtumeid, kus on probleeme andmete saamisega, juurdepääsuga andmetele ja kas sellel on natuke mingisuguseid põhjendusi, selgitusi? majanduskomisjonis äh, oli Euroopa Keskpangaga seoses äh, juttu sarnasest juhtumist, et kas on ka muud sarnast toimunud? ning äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal algatas Olav menetluse ühe kontrolliga liikme osas, mis puudutab äh, Äh, hüvitisi, kas peasekretär saab öelda midagi selle kohta, et kas äh, see hüvitiste maksmine, et kas see sai kinnitatud teie poolt ähm, ning samuti äh, andsite mulle teada, et on kaks vilepuhujate poolt tõstatatud, algatatud menetlust olnud, et kas sellega on äh, Äh, selles osas on midagi saavutatud. ja siis äh, ka ametiautode äh, teema, mis on sellest saanud, see on ka keskkonna vaatepunktist jätkuvalt oluline teema kõigi institutsioonide jaoks, ka parlamendi jaoks. ning väga oluline on siin tõsta teadlikkust. nüüd Mm, sotsiaal- ja majanduskomitee ja regioonide komitee jaotasid kuusteist seitse. siit selgub, et majandus- ja sotsiaalkomitee on püüdnud oma tööd integreerida paremini parlamendi tööga, eh, et siis eh, pidanud regulaarseid kohtumisi asjakohaste komisjoniga, aga konkreetseid tulemusi ei ole saanud. kuidas oleks võimalik seda lisandväärtust kvantifitseerida, kuivõrd on sellel institutsioonil tõesti selline silla ehitamise funktsioon, et luua ka parem ühendus kodanikega. Rühmide komitee on korraldanud kakskümmend kuus dialoogiüritust kodanikega, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal toimus ka veebis äh, küsitlusi, see on kindlasti positiivne, sest et mida lähemal me oleme kodanikele, seda tõhusamad saame ka olla. kuid mind huvitaksid mõned mind huvitaks lisainfo, mis puudutab neid äh, online konsultatsioone ja sellega seoses tahaksin ka rohkem teada McCoy juhtumist. see oli üpris ebameeldiv äh, juhtum. Äh, nimelt see rik-, need, see teema rikkumistest teada nimetatud vilepuhjad, see on teema, mis üha uuesti tõstatub kõigis institutsioonides. ja ma tahaksin kõiki üles kutsuda tõesti, et mitte ilmaasjata kulutada maksumaksjate raha, ma pean siin silmas kõigi institutsioonide eelarvet, ka meie endi, parlamendi eelarvet, on oluline ähm, näidata üles lähedust kodanike, kodanikud ise teevad praegu suuri ohverdusi, püüavad suure vaevaga ise hakkama saada nüüd aga äh, siis äh, jaadis kaheksa, mina tahaksin siinkohal teada, et kes on vastutav, kui institutsioonides on äh, vahendeid väärkasutatud. Äh, parlamendi kaks asukohta, me oleme uuesti selle viidanud, et see on täielik vahendite kuritarvitamine. ma olen mitmetes tekstides seda välja toonud äh, kuivõrd negatiivne see on. ja siis oleks mul mõned küsimused äh, üksikasjade kohta, mõned äh, menetluste puhul, kolmkümmend kaks menetlust on siis toimunud seoses agentuuriga ja kuusteist seoses parlamendiga, kolmkümmend protsenti neist puudutavad selliseid juhtumeid, kus ei valitsenud piisav äh, läbipaistvus, ei olnud dokumente ja üldiselt informatsiooni, mida oleks jagatud, nii et siin ma kutsuksin kõiki institutsioone üles suurema läbipaistvusele. siis jõudis üheksa ja andmekaitse inspektor, mul on siin üks küsimus ja ka üks mõte. Euroopa andmekaitse nõukogu loomine mõjutab ähm, ka õiguslikult eelarvet, äh, samuti soolise võrdõiguslikkuse teema on oluline, sooline tasakaal, seda juba mainiti Eh, mis puudutab seda uut organit, see on muidugi rahustav, et te olete sellele mõelnud, aga ma tahaksin küsida, kas te olete ka mõelnud konkreetsemalt vahendite optimeerimisele või kavatsete seda teha? siin ei tohiks tõesti mitte mingisugust äh, raha raiskamist toimuda, sest et kulutused on tõepoolest märkimisväärsed, aga ma tahaksin, tahtsin küsida, et äh, kuidas on lood selliste äh, Äh, nii-öelda väljasõidupäevade rahastamisega, et siin on toimunud selliseid väljasõite, mis siis läksid maksma sada kakskümmend eurot inimese kohta, kokku kaksteist tuhat eurot, teistes äh, institutsioonides, näiteks regioonide komitees on see summa oluliselt väiksem, nelikümmend eurot inimese kohta, nii et ma tahaksin küsida, et miks sellel ühel juhul olid need kulutused nii palju suuremad, lõppude lõpuks ka sellised suhteliselt väikesed summad kokku annavad üsna suure. ja lõpetuseks tahaksin äh, õhku visata veel mõned küsimused, kõigepealt oleks oluline saada rohkem täpsemat infot äh, kõigilt institutsioonidelt, mis puudutab äh, sotsiaalseid algatusi äh, see puudutab näiteks kultuuriüritusi, spordiüritusi ja nii edasi. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, kulutas näiteks äh, Euroopa Kohus kakssada kuuskümmend miljonit eurot äh, selle peale, majandus-sotsiaalkomitee sada viiskümmend miljonit eurot, vabandust, sada viiskümmend tuhat eurot, kontrollikoda seitsekümmend üks tuhat eurot ja ma tahaksin teada, et kui, eh, kui palju selliseid üritusi siis ähm, on tegelikult rahastatud rahast. teiseks tahaksin küsida äh, nende nimetatud vilepuhujate kohta, et ähm, ähm selle kohta täpselt infot ja kolmandaks huvitaksid mind tulevikuprognoosid, et et need, et kas need institutsioonid, kes on siin kohal, kas, kas neil on ettekujutus, millised saavad olema personalikulud pärast Brexitit ja võib-olla saab ka komisjon midagi öelda eelseisvate menetluste kohta sellega seoses. suur tänu teile vastuste eest ja kui te kohe vastata ei, os ei, ei oska, siis äh, võite äh, need äh, ka hiljem saata, ootan juba meie arutelu ja nüüd on sõna kolleegidel kindlasti ka palju küsimusi. Uh, aitäh, et lõpetasite siin üldiste küsimustega, enne rääkisite institutsioonidest üksikult, et äkki me saame nüüd vastupidises järjekorras institutsioonidele sõna anda, et võib-olla kõigepealt andmekaitse inspektor palun äh, kella. äkki teie saaksite äh, härra Valli küsimustele vastata? aitäh. siin oli põhimõtteliselt kaks küsimust äh, meile. üks puudutas andmekaitse nõukogu kohta ja, ja siis väljaspool väljasõitude kohta. nii et andmekaitse nõukogu seo-, on meie jaoks äh, tõesti suureks probleemiks, et meil on vaja uut äh, sõltumatut sekretariaati ja me oleme teinud seda, et me oleme tegelenud planeerimisega, et me anname vahendeid sellele uuele äh, institutsioonile ähm, alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani ja siis toimub selline järjestikune kasv neli, viis, kuus, seitse inimest aastas, et äh, oleks äh, see eelarve kulutuste mõttes lihtsam, aga samal ajal oleme leidnud ka kok-, sõlminud kokkuleppe, et me saaksime mõningaid vahendeid ka ühiselt kasutada äh, Ähm, mis tulevad siis äh, andmekaitse inspektorilt, kõik, mis puudutab äh, siis äh, personali ja mm, nii-öelda logistika poolt, sellega siis tegeleb ähm, andmekaitse inspektor, nii et ähm, niimoodi on võimalik vahendeid kokku hoida, kuna meil ei ole vaja siis andmekaitse inspektori, andmekaitse nõukogu puhul vahendeid eraldi kulutada. Euroopa Andmekaitse Nõukogu peab tegelema ka sanktsioonidega, mida siis kehtestatakse tehnoloogiaettevõtetele. meil tõenäoliselt ei õnnestu hakkama saada olemasolevate vahenditega, vahendeid on vaja tulevikus suurendada, mis puudutab aga äh, välja sõita, siis äh, ma arvan, et see teave, mis esitati, on veidi eksiteele viiv. meil kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli ainult üks väljaspool toimuv üritus, see on personaliüritus, mida me teeme igal aastal, aga äh, see andmed äh, käisid ka üle-eelmise aasta kohta, see on lihtsalt arvepidamise probleem meie jaoks on äh, väga olulised need äh, väljasõidupäevad, need äh, on suure, heaks võimaluseks personalile saada, anda tagasisidet juhtkonnale ja käivitada mõningaid arutelusid, millest on väga palju kasu. ja me arutame personaliga ka poliitikat, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal arutasime näiteks äh, andmekaitse inspektori poliitikat kõigi, kogu personaliga. ja see on väga kasulik ähm, ja ja mm, loomulikult olen nõus sellega, et äh, kui tegemist on maksumaksja mm, rahaga, siis tuleb selle kokkuhoidlikult ümber käia. aitäh ja nüüd härra mm, proua Kende, kes on ombudsmasi esindaja. aitäh küsimuste eest. üritan vastata e. parlament, see, kellega parlament koostööd soovib teha, see on poliitiline küsimus ja mis puudutab nüüd läbipaistvust, siis aitäh eh, seda mainimast meil on äh, jah, mõningaid äh, mõningaid äh, juhtumeid, mille puhul oli tegemist salastamisega, aga tegelikult peame muidugi olema kättesaadavad kodanikele ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal siis tegelesime ka triloogi dokumentidele ligipääsuga ja äh, ja sellega, et äh, kuidas on võimalik üle, üle minna institutsioonide töölt äh, erasektorisse ja ja siis äh, klassikalised juhtumid nagu juurdepääs dokumentidele, see võib puudutada seda, et ühele lausele ei ole ligipääsu või siis tervele dokumendile ei ole ligipääsu, eriti mis puudutab ameteid, siis seal on tõesti mm, erinevaid juhtumeid ja kodanikud soovivad siis ka kontrollida, et kas need erandid, millega tegeldi näiteks määrus tuhat nelikümmend kaheksa, kus on väga palju eri, erandeid, et siis need inimesed, kes äh, leiavad, et äh, erandeid ei ole õigesti kohaldatud, pöörduvad kohtusse. Mm. meil, ja mis puudutab Brexitit, siis äh, nagu ka teised, me ootame siis äh, täpsemaid numbreid ja läbirääkimisi tulemusi, me ei ole veel siin mingisuguseid plaane koostanud, aga aga mm, meie äh, haldusaparaadi juhid tegelevad selle küsimustega muidugi, nende küsimustega muidugi kohtumist. järgmisena regioonide komitee mis puudutab lisandväärtust, siis ähm, tooksin ära mõningad andmed. me loomulikult ei korralda mitte ainult üritusi, see on osa meie tegevusest, sest lisaks äh, kodanike dialoogidele on meil ka äh, meie tavalised üritused, aga mis puudutab kommunikatsioonistrateegiat, siis oleme meie ürituste äh, meediakajastust suurendanud iga kuu on meil umbes üheksasada artiklit äh, erinevates ajakirjandusväljaannetes, mis peegeldavad meie liikmete tegevust. igal aastal on, igal kuu on meil viiekümne liikme kohta pressis äh, kajastus, äh, see on väga suur suurenemine. ja mis puudutab iga-aastaseid üritusi, siis me korraldame suurima Brüsselis toimuva Euroopa Liidu kommunikatsiooniteemalise konverentsi, see on ajakirjanikele suunatud üritus ja teeme koostööd ka DG Regioga Ähm, see, mis puudutab Euroopa taristu rahastamist äh, ja igal aastal tuleb siis rohkem kui viis tuhat eksperti äh, Brüsselisse kokku selle ürituse raames. ja need eksperdid on tõesti pärit kõikjalt Euroopast ning äh, tuleksin kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juurde, kui lubate oleme keskendunud äh, tõesti traditsioonilistele teemadele, näiteks Euroopa äh, regioonide ja linnade nädal, me oleme selle ühendanud oma ühtekuuluvusliiduga ning äh, suurendanud toetust solidaarsusele Euroopas jätkuvalt toetame uusi liikmesriike, neid liikmesriike, kellel on vaja ühtekuuluvust. nii et tegemist ei ole eraldiseisvate üritustega nüüdseks, vaid äh, neid kasutatakse järjest rohkem ka strateegilistel eesmärkidel, nagu näiteks Euroopa linnade ja piirkondade nädal ja Ühtekuuluvusliit. tegime tihedat koostööd volinik Kretsuga ja ka teiste institutsioonidega, eriti ka Euroopa Parlamendiga. ja mis puudutab McCoy'd, siis tahaksin tähelepanu juhtida asjaolule, et hetkel on see asi jõudnud Euroopa kohtusse ja kohtulik kuulamine toimub kolmeteistkümnendal detsembril, mõne päeva pärast ja me ootame, et, et kohtuotsus tuleks järgmise aasta keskel. meil on ka muidugi kahju, et tegemist on poolelioleva kohtuasjaga, et et on olnud erinevaid kohtuotsuseid ja härra McCoy nõuab rahalist hüvitist. nii et äh, praegu väidab ta Euroopa Parlamendile seoses lekitamisega asju, mida Euroopa Kohus tagasi lükkas, kuna kohus ei olnud nõus, et tegemist on lekitamisega, kuna Euroopa Kohus on mustvalgel öelnud, et ähm, et põhimõtteliselt ei ole tegemist olnud ähm, lekitamist puudutavate äh, menetluste rikkumisega. ja seoses lekitamisega ütleks ka nagu ka eelmisel aastal, et äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus äh, lõime koos teiste institutsioonidega majanduse äh, ja regioonide komiteega uue lekitamise äh, menetluse ja selles osas oleme me tõesti äh, uuendanud oma äh, reegleid ja tulles tagasi härra McCoy juurde, siis me loomulikult äh, no, austame igasugust Euroopa kohtust tulevat otsust ja hakkame seda kindlasti kohe rakendama, kui see tuleb, nagu me oleme minevikus teinud äh, teiste äh, Euroopa Kohtu otsustega, mis on puudutanud härra McCoy'd. mis puudutab sotsiaalmeetmeid, siis äh, tahaks öelda, et meil on neid vähe. kakskümmend tuhat eurot oleme selles valdkonnas investeerinud ja seda kasutab meie personalikomitee ürituste korraldamiseks, mis on suunatud meie personalile kas olen midagi vahele jätnud? jah, ja mis puudutab siis Brexitit veel, loomulikult teeme kõik, mis võimalik selleks, et olla valmis selleks perioodiks, sest me kõik teame, mis meid siis ootab. aga praegu oleme samas olukorras nagu teised institutsioonid, et ei ole selge, täpselt teada, mida see kõik meie jaoks tähendab aga kinnitan teile, et meie eksperdid teevad koostööd teiste institutsioonidega ja avaldavad survet, et selles küsimuses toimuks juba enne koos, rohkem koostööd ja meie personalidirektor tegi ettepaneku ähm, personali töörühmas, et tegeldaks Brexiti küsimusega, aga kuna poliitiliselt on asi väga ebaselge, siis äh, peame ootama, kuni me saame täpsemat teavet ja kuni tehakse ära otsused. aga oleme teadlikud sellest, et tegemist on väga suure väljakutsega ja teeme kõik äh, selleks, et tulevikus selleks valmis olla, aitäh! aitäh nende vastuste eest ja nüüd äh, lähme Majandus- ja Sotsiaalkomitee juurde, et nad saaksid vastata härra Vallile aitäh, aitäh raportöörile kommentaaride ja küsimuste eest. eriti äh, nende eest, mis puudutasid meid. kõigepealt äh, meie komitee seadusandliku töö lisandväärtuse kohta, seda võib mõõta peamiselt näiteks kvantitatiivselt, teine aga, teisalt aga kvalitatiivselt. kvantitatiivselt on küsimuses kolm viidat-, küsimustiku, küsimuses kolm sellele viidatud. tuletan meelde, et meie liikmed on osalenud kaheksakümne ühel Euroopa Parlamendi komisjoni või allkomisjoni või intergrupi kohtumisel või ja kolmekümne kolmel äh, kohtumisel, mis on puudutanud äh, mm, meie äh, ühistööd aga nende numbrite alusel ei saa hinnata seda väga sügavat tööd, mida me teeme, sest äh, ma pean rõhutama siin meie töö kvalitatiivset aspekti, et kui tegemist on äh, nõuandvate organitega nagu regioonide komitee ja majandus- ja sotsiaalkomitee, siis äh, nemad tegelevad juba enne nende teemadega, kui parlament oma raporti koostab, nii et me saame anda uusi mõtteid, mis tiht-, mida tihti võetakse äh, arvesse ka Euroopa Parlamendi raportites äh, ja andmekaitse küsimustes on neid samuti väga palju arvesse võetud, kas me saame seda tööd parandada? ma ise viitan nüüd ka küsimustikule, me oleme neli konkreetset tegevust tuvastanud, kus äh, oleks suurend-, võimalik suurendada ähm, meie töö lisandväärtust, kui meie, meie liikmete ja Euroopa Parlamendi liikmete töö oleks süsteemsem ähm, ja kui meie institutsioonide äh, sekretariaadid teeksid tihedamat koostööd. teine märkus, mis puudutab sotsiaalkulusid, ma teen ettepaneku, et vaadataks Ehm, mm, rida kuusteist kolmkümmend kaks äh, ja enamus nendest kuludest on äh, seotud mobiilsuse äh, toetamisega ava-, ühistranspordi kasutamisega ja selleks, et kasutatakse sekretäriaadi liikmed kasutaks ühtesid liiklusvahendeid. see on oluline sotsiaalsest aspektist, võimaldab arvesse võtta neid piiranguid, mis meil järgnevatel aastatel on ka seoses parkimisega ja ja umbes neljakümne protsendi osas oleme panustanud Overaises asuvasse instituuti ja on ka teisi tegevusi, mis ähm, Äh, on nende tegevustega seotud ja mis puudutab lekitamist pärast äh, sisese otsuse vastuvõtmist, on äh, personali teavitatud sellest teemast ja juhtumeid, selliseid juhtumeid meil ei ole, aga me peame oma uksi ja aknaid lahti hoidma, et kui midagi juhtub, siis see jõuaks ka meie äh, komitee juhtideni. ja mis puudutab Brexitit, siis äh, meie kolleegid siin on juba seda kommenteerinud, olen nende kommentaaridega nõus, aga ma arvan, et me igal juhul peame selleks valmistuma ja see tähendab mitte ainult seda, et meie liikmete arv väheneb, Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjonis on ka seda arutatud, aga see puudutab ka meie, meie personali ja eelarvet ning võttes arvesse, et kahe tuhande üheksateistkümnenda ja kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarvetega juba tegeldakse, et mitmeaastases raamistikus on need ette nähtud, siis me peame vaatama, kuidas asjad lähevad, aga väga raske on seda, nende küsimustega tegeleda, enne kui ei ole Äh, lõplikke andmeid äh, ja kui me seda saame, siis anname täiendavat teavet selle kohta, et mida on võimalik äh, arvesse võtta juba kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarves. kus, kus Ühendkuningriik lahkub ja aitäh ja nüüd kontrollikoja esindaja, palun aitäh, kui lubate, siis jagan siin vastamise aega meie peasekretäriga. vabandust, pidasin silmas äh, kontrollikoja peasekretäri. Well... aitäh, mis puudutab esimest küsimust ja seondub juurdepääsu Euroopa Keskpanga andmetele, siis äh, see on ainus juhtum, mis meil on olnud. aga kui tuleb täiendavaid juhtumeid, siis äh, tegeleme nendega. ja mis puudutab äh, Olafit puudutavat küsimust, siis selgitaks teile, et oli kaks lekitamise juhtumit kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, need on need juhtumid, mida me oma küsimustiku vastustes ka mainime. Ähm, oli mõningaid väiteid, mis puudutasid ühte kontrollikoja liiget, saatsime need juhtumeid Olafile, Olaf otsustas avada haldusuurimuse, nüüd nad viivad seda läbi ja loomulikult süüduse presumptsioon peab olema tagatud inimesele, teeme tihedat koostööd Olafiga, ootame nende aruannet ja nagu te mõistate, ei ole võimalik rohkem siin seda kommenteerida Ehm, uurimuse huvides. ja veel üks oluline küsimus, te küsisite, et kas ma andsin loa makse tegemiseks, vastus on ei. ma ei ole lubanud teha ühtegi seda makset Äh, selle makse siis, äh, makse tegemiseks andsid loa kas president või liikmed ja mis puudutab äh, autosid, pärast uut pakkumiskutset koos kohtuga oleme igakuist renti vähendanud ning see jätkub, kui kui äh, tulevad, jõuavad kohale uued autod ähm, ja meil õnnestub ka teistes äh, valdkondades raha kokku hoida, nagu näiteks äh, autojuhtide kasutamises. sotsiaalkulud, kui lubate, siis saadan teile äh, täpse teabe, kus, kus on sisaldub kogu info. lekitajad kahe tuhande neljateistkümnendal aastal võtsime vastu uued reeglid, tugevdasime äh, lekitajate rolli ja nende kaitset. oleme näiteks äh, juurutanud deklaratsiooni, mis on intranetis äh, kättesaadav meie läbipaistvusportaalis, kus kogu teave on ära toodud ähm, lekitamisjuhtumite kohta. ja mis puudutab Brexitit, siis äh, ootame lõplikku kokkulepet äh, Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel ja jälgime tähelepanelikult kõiki arutelusid, ainus asi, mida me oleme teinud, e, e, selleks, et olla ettevaatlikud, me oleme juba aastaid üritanud äh, tuvastada kõiki asju, mida me saame oma eelarves kokku hoida. ja oleme analüüsinud seda, et kuidas me saaksime tegutseda, kui eelarvet vähendatakse. ja ootame väga tähelepanelikult seda, mis äh, juhtuma hakkab, jälgime äh, läbirääkimistel toimuvat. Thank you and lastly is the uh,, the court of ja lõpetuseks Euroopa Kohus ja siin oleme väga huvitatud sellest, mida te arvate Brexiti tagajärgede kohta, sest et tundub, et äh, Ühendkuningriik jääb endiselt Euroopa Kohtu jurisdiktsiooni alla vähemalt üleminekuperioodiks, aga võib-olla ka pikemalt. nii et palun. aitäh. alustan küsimustega, mida esitas äh, raportöör Valli. esiteks jätkumeetmed seoses äh, kontrollikoja soovitustega, mis ähm, tulenesid tema raportist. Euroopa Kohus võttis selle raporti väga positiivselt vastu ja selle alusel on siis äh, võetud meetmeid selleks, et parandada viimastel aastatel meie menetluste läbiviimist sel selles osas, mis puudutab juhtumite edasist käsitlemist ähm, parasjagu läbivaadatavate kohtuotsustega, kohtuasjadega seoses, kohus juba enne kaalus seda, enne seda tulemuse auditit, et millised võiksid olla võimalused parandada oma infosüsteemi, mis puudutab kohtuasjade käitlemist äh, ja kohus praegu analüüsib projekti, ambitsioonikat projekti, see, mis võimaldaks just liikuda selles suunas, mida Kontrollikoja, koda on välja pakkunud. on juba võetud meetmeid äh, kohtus äh, seoses selle raportiga ning äh, ka näiteks oktoobris juba et meil võiks olla erinevad vastamise ajad sõltuvalt äh, ähm, kohtuasjade keerukusest. ja loomulikult äh, kohus äh, teavitab kontrollikoda ja parlamenti ja eelarve kontrolli komisjoni meetmetest, mida võetakse nen-, seoses nende soovituste ellurakendamisega. ja järgmine küsimus puudutab Äh, haiguspäevi, ähm, eriti neid inimesi, kes tegelevad kohtumenetlustega, et äh, iga kohtuasja puhul on ette nähtud oma eraldi ametnikud, kes nendega tegelevad, kui tegemist on äh, keerukate kohtuasjadega, siis võib neid inimesi olla rohkem, eriti kui tegemist on liidetud kohtuasjadega ja neil juhtudel tuleb tagada, et äh, kohtuasjadega te-, tegeldakse edasi ka siis, kui inimesed on haiged, tuleb nimetada siis mõni uus töötaja tegelema nende asjadega. nii et äh, kui on tegemist töölt puudumisega, siis tuleb rõhutada ka, et et äh, tegemist ei ole inimest-, sellega, et äh, need töötajad puutuksid rohkem kui teised äh, töötajad. kohtul on loomulikult meetmeid, mida rakendatakse niipea, kui töölt puudumine ületab mingit teatavat päevade arvu aga kohtunikul on ka teisi kaastöötajaid, kes äh, saaksid äh, ähm, asendada puuduvaid töötajaid ja kui äh, tegemist on pikema puudumisega, siis võetakse ka tööle ajutisi töötajaid selleks, et tagada see, et töö kohtuasjaga jätkub äh, ka siis, kui töölt puu-, kui vastavad töötajad, töötajad töölt puuduvad. ja äh, roteerumine ja kohus on juba vastanud küsimustikule et, et nelikümmend protsenti asjadest, mis äh, on väljaspool rotatsiooni äh, kohtusse tulnud. see äh, määr on niivõrd äh, suur, sellepärast et tiht-, sest tihti on see seotud mingite faktiliste küsimustega, et tegemist on väga mahukate toimikutega, väga mahukate kohtuasjadega ja tihti esitavad mingisuguseid äh, kohtuasju erinevad inimesed, aga ühe ja sama kostja vastu. ja just sellistel juhtudel äh, kasutatakse erandeid rotatsioonisüsteemist. Äh, eesmärgiks on see, et üks kohtunik saaks äh, ja tegeleda kõigi liidetud kohtuasjadega kus tegemist on näiteks ühe ja sama otsuse õiguspärasuse küsimusega, et äh, nii üritame tagada suuremat tõhusust äh, ja sidusust äh, meie kohtuotsustes. et see on läbipaistev kriteerium, isegi kui selle tulemusena on väga suur nende asjade, nende kohtuasjade määr, mille puhul rotatsiooni ei järgita aga äh, kohtus on väga palju äh, liidetud kohtuasju. ja lähen nüüd üldisemate küsimuste juurde, mida küsiti kõigilt institutsioonidelt. töötajate arv, mis ja muud küsimused, mis on seotud Brexitiga, siin juba teised kolleegid rääkisid sellest, et neid küsimusi arutatakse äh, haldusjuhtide poolt äh, pidevalt, et toimuvad pidevad mõttevahetused, on kontaktid äh, üsna sagedased ka komisjoniga, kellel on kõige rohkem teavet läbirääkimiste käigu kohta. nii et tegeleme ühiselt nende küsimustega aga ka kohtus ei ole koostatud mingeid täpseid äh, kavasid, et kuidas äh, siis ennetada Brexiti mõju e, eelarvele ja meie ähm, personalile. ja sotsiaalsed tegevused, komisjoni, kohtu sotsiaalkulud äh, on kakskümmend üks miljonit üheksasada eurot, ja räägin täpsematest, täpsemalt ka nendest, vastan täpsemalt äh, kirjalikult, et millistele tegevustele see on kulunud. ja mis puudutab äh, lekitajaid, siis me oleme oma regulatiivset raamistikku täpsustanud juba kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, per... Mm personali statuudi artiklis kakskümmend kaks äh, lõik neli on sellega tegeldud ja kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal võeti vastu üks algatus äh, luua ühtne reeglistik, äh, mis hõlmaks erinevaid õiguslikke instrumente ja mis täiendab äh, meie reegleid, mis puudutab siis ho äh, hoiatuste menetlemist, äh, mis võib siis viia ka haldusuurimiseni. ja kohtu jaoks on muidugi, muidugi väga oluline personali teavitamine nendest reeglitest, et oleks tagatud maksimaalne teadlikkus, et äh, selle kohta, et millised äh, kohustused ja õigused neil on, äh, milline kaitse on äh, selles kontekstis tagatud. aitäh, siin on veel kolm sõnasoovi. kolleeg Salafranca, palun. Eh, suur aitäh, proua juhataja, tahaksin tänada ka Kontrollikoja esindajaid ja eh, teiste institutsioonide esindajaid ja tahaksin äh, äh, olen nõus paljude raportööri seisukohtadega, äh, mis puudutavad nõukogu, mis ei osale korralikult ja keeldub vastamast parlamendi küsimustele ja tegemist on tõesti suure miinusega, mis tuleks ära lahendada. kui me vaatame neid agentuure ja üksusi, mis on siin esindatud, siis näiteks Euroopa Kohus äh, missioonide äh, eelarve ja tegelikult väljamaksed on märkimisväärselt erinevad. lugesin äh, küsimustikku, Euroopa Kohtu vastuseid sellele ja mõistan, et jah, väga keeruline on täpselt ennustada kulusid, aga antud juhul on need arvud väga erinevad, mis puudutab e-, ennustusi ja tegelikke kulusid, nii et kas te saaksite seda kommenteerida? anterior y son 40.000, pero había cuenta de la población. ja nüüd, mis puudutab äh, institutsiooni suurust äh,, andmekaitse järelevalvet, äh, siis jah, tundub mõistlik, et te tahate Twitteris saada nii palju järgijaid kui võimalik ja ma mõistan, et te tahate täita need eesmärgid äh, Twitteri järgijad, jälgijate arvudes me saame aru, et mis puudutab avaldamistähtaegasid, kaheksateist kuud ja kolmteist kuud, nii nagu eesmärkides paika on pandud, tahaksime veidi rohkem teada selle kohta, miks läheb aega nii palju ja mis on põhjustanud need viivitused. kas see on mingisugune lisatöökoormus, nii nagu kontrollikoja esindaja juba selgitas. nüüd Brexit kontrollikoja puhul, mis saab kolmest Briti liikmest. majandus-sotsiaalkomitee sama küsimus, mille raportöör juba teile esitas, et kuidas oleks võimalik parandada majandus-sotsiaalkomitee arvamuste mõju, nii et nad panustaksid Euroopa Parlamendi töösse. Te juba rääkisite eesmärkidest, tahaksin kasutada võimalust, kui lubate ja küsida ta käest, kuidas äh, et te tegelete selle aeglustumisega, mis hetkel Junckeri e juhtimise ajal on tekkinud ja mis tundub, et mõjutab äh, töökoormust ja töövoogu Äh, on vähenenud nende inimeste arv, kes internetikoolitustes osalevad, kas te saaksite veidi rääkida, miks selline asi on aset leidnud ja aruannete koostamine on vähenenud, oli viisteist, nüüd on kaksteist. nüüd küsimus ombudsmanile. rääkisite nendest juhtumitest äh, Äh, mis on pettusevastase võitluse äh, raames Euroopa äh, Kontrollikojalt teile tulnud, kas ombudsman on edastanud mõned need kaebused ka pettuste ametile ja viimane küsimus puudutab andmekaitse järelevalvet, digitaliseerimine. kas on mingisuguseid poliitilisi kõikehõlmavaid lahendusi, mida oleks võimalik kasutada ja mis võimaldaks meil rääkida ühel häälel? ma arvan, et tegemist on võtmeküsimustega. me järgime seda ajakava väga tihedalt, ootame aruannete avaldamist ja loodetavasti need kõik tulevad välja enne tähtaega, aitäh. aitäh, eesistuja. mina viidaksin äh, institutsiooni kirjalikele vastustele küsimustikule äh, ja suur tänu äh, Ähm, et nende esindajad on kõik siin, et meile vastata. ma alustaksin Euroopa Kohtust ja äh, siin on esimene küsimus, äh, mis äh, puudutab ümberkolimiskulusid, üheksakümmend tuhat eurot, kas see on proportsionaalne, võttes arvesse, et ühe kohtuniku ametisse nimetamine, see on siis avalike teenistujate kohtus et, et, et seal kohtunik teadis, et tema tegevus kestab ainult kolm ja pool kuud ja siis kuueteistkümnes küsimus mm,. Äh, regioonide komiteel on äh, siis kuludes ainult üksteist tuhat, väljasõitu Euroopa kohtus äh, toimus kaks ähm, kaks sellist väljasõitu ainult kolmekümne äh, personaliga ja seal oli see summa ka oluliselt suurem. mul tekkis äh, küsimus, et kuidas on võimalik maksumaksjale seda selgitada, et need kulud olid nii palju suuremad, eriti arvestades, et need toimusid kohtuenda ruumides. ja nüüd äh, sada kaheksakümmend kaheksa praktika kohta tasustamata, mis põhjusel ja millised on teie tulevikuplaanid selles osas? ja siis kolmeteistkümnenda küsimuse kohta. Äh, nimelt äh, Äh, mis puudutab äh, siis soolist tasakaalu juht, äh, juhtivatel kohtadel, kuidas seda saaks parandada ja kas oleks võimalik ka liikmesriike selles osas mõjutada? siis Majandus- ja Sotsiaalkomitee, mis põhjusel on seal reisikulud üheksateist koma viis miljonit eurot võrreldes regioonide komiteega kaks korda rohkem, mis see põhjus on ja kas siin oleks võimalik kokku hoida? siis küsimus kolmkümmend üks Äh, äh, siis äh, usaldusnõustajate võrgustik, mida olete kasutanud üheksateistkümnel korral, kas selle võrgustiku loomine oli õigustatud ja ähm, ja milline on teiste institutsioonide arvamus, kas nad peaksid vajalikuks ja mõistlikuks ka oma institutsioonide poolt sellise võrgustiku äh, loomist, siis regioonide komitee kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, oli siis viiekordistus äh, renditöötajate arv, kas see oli ühekordne hmm, või oli see struktuurne muudatus, kuna personali vähendatakse ja millistel tööõiguslikel tingimustel äh, siis äh, need inimesed töötasid? siis äh, neljas küsimus kuidas oleks võimalik avalikus töö äh, puhul komisjoni ja parlamendiga teha paremat äh, koostööd, et siis avalikkust paremini teavitada ja võib-olla äh, siis korraldada rohkem üritusi kui ainult kakskümmend kuus üritust kuueteistkümnes liikmesriigis. ja lõpetuseks Euroopa Andmekaitse Inspektorile küsimus äh, Äh, tihtipeale siin äh, ei vastatud äh, küsimustele, vaid lihtsalt pandi kirja, et ei kohaldu. aga see ei tundu just kuigi, see tundub natuke kummaline, kui siin on näiteks juttu tööruumide varustusest ja siis öelda, et see ei kohaldu ja siis noh, jah, ma ei tea, kas, kas tõepoolest siis ei kohaldu samamoodi näiteks seksuaalse äh, ähm, ahistamise ja muude selliste küsimuste kohta on lihtsalt öeldud, et need ei kohaldu. suur tänu, mul on ka küsimus Euroopa Kohtule, see puudutab esimest küsimust küsimustikus, nimelt see kohtuniku ametisse nimetamine kohtu jaoks, mis nelja poole kuu pärast äh, kaob ja äh, siis äh, sellele Mm, kohtunikule, see kohtunik sai kolimishüvitist ka seitsekümmend, nelikümmend seitse tuhat eurot äh, ja ma tean, et millised on seadused, aga kas see on ikka õigustatud? ja teine äh, küsimus siis käis ka teiste kohtunike ametikohtade kohta, sellele ta lihtsalt ei ole vastanud. ma paluksin, et tõesti vastaksite sellele teisele küsimusele. ma olen kindel, et te saate sellele vastata, sest et äh, Euroopa kohtusse ju jooksevad kokku kõik need äh, Ehm, kõik need andmed, nii et ehm, ma tasuksin ikkagi sellele vastuse, ma pean ütlema, et Euroopa kohtuga ei ole lihtne asju öelda, sest et ehm, on tõesti silmatorkav, kui vä-, vähene on läbipaistvus, me oleme aastaid sellega tegelenud. ja siis on siin kirjas, et puhkuseid on viisteist nädalat ja ma näen ka, et meil on kakskümmend seitse lehekülge kuhu, kuhu on, kus on kirjas äh, siis äh, kohtunike välistegevuse, kas te olete tegelikult seda uurinud, et kui palju tegevusi on, on peidus äh, neil lehekülgedel? jah, need võivad ju olla ka olulised tegevused, igal juhul need ei toimu töökohas, nii et mind huvitaks, et mida siis täpselt ikkagi tehakse selle aja jooksul. <clears throat> ja öö, ka huvitav see, mida ütles üks pensionile läinud kohtunik Toulouse'ist, kes on öelnud, et IT-kulutused on liiga suured, siis ametiautode ja autojuhtide kasutamine. ja siis on öeldud, et liikmesriikides lennutatakse autojuhid kohale, et siis nemad äh, Äh, nemad siis seal juhiksid autosid äh, väljasõitudel ja siis nõutakse nad tagasi Luksemburgi. ma tahaks teada, et äh, kas see vastab tõele ja kui palju selliseid juhtumeid kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli, võite ka kirjalikult meile vastata. mina olen ise näinud, et kohtunikud töötavad ka näiteks vana aasta õhtul ehk Maltal toimus äh, selline kohtumine ja tekib küsimus, et kas, kas sellistel juhtudel siis tuleks ameti autoga kohale ja lendatakse kohale ka autojuht, kes seda juhib, et kas on selliseid juhtumeid olnud? nii et see meid huvitaks ja kindlasti me arutaksime seda veel härra Grefiega, sest et Äh, need väited, äh, mis meile on esitatud, need on piisavalt tõsised, et äh, sellega tegeleda, aga nüüd on meil on probleem, et meil ei ole piisavalt aega. sellepärast paluksin kõigil rääkida mitte kauem kui kaks minutit, Euroopa Kohtu esindaja saab neli minutit aega vastamiseks, sest talle esitati mitu küsimust, ma alustaksingi ma alustaksin Kontrollikojast, palun härra Garcia, kaks minutit. En respuesta a la pregunta del señor Salafranca. suur aitäh, äh, vastates härra Salafrancale selle kaheksateist kuuse e-, eriaruande koostamise aja kohta, nagu ma ütlesin oma avamärkustes, siis me oleme teadlikud asjaolust, et me ei ole suutnud saavutada seda kolmeteistkümne kuu eesmärki, mis finantsmäärusega on paika pandud, aga aastal kaks tuhat kuusteist tuleb silmas pidada, et me andsime välja kolmkümmend kuus sellist eriaruannet. Äh, see on rekordaasta ja samal ajal töötame me selle nimel, et see periood, see keskmine periood väheneks, me oleme muutnud oma töömeetodeid ja oma metodoloogiat ka, nii et äh, usume, et äh, need ajad vähenevad, nagu nad on ka viimase paari aasta jooksul juba vähenenud ja loodetavasti tulevikus äh, saate te, saame teile esitada arve, mis on rahuldust pakkuvad. nüüd vastuseks küsimuse, mis, küsimusele, mis puudutas seda kolme Briti direktorit. nii nagu teised institutsioonid, ootame ka meie, eh, milline kokkulepe sõlmitakse Ühendkuningriigiga ja loodetavasti leitakse ühtne lahendus kõikide institutsioonide jaoks, mis puudutab nende Briti personali ja loomulikult eh, järgib Kontrollikoda neid reegleid ja rakendab samu meetmeid nagu kõik teised institutsioonid. härra Kuuni küsimus äh, soolise tasakaalu kohta. Äh, me oleme teadlikud sellest probleemist. me oleme viimase paari aasta jooksul sellega tööd teinud, meil on paigas kava selleks, et edendada soolist tasakaalu ja äh, esialgsed muutumise märgid on juba aastatel kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat seitseteist näha. mis puudutab geograafilist jaotust ja tasakaalu siin, siis meil tegelikult kvoodisüsteemi ei ole, mis põhineks rahvusel. ja personali eeskiri näeb ette, et me peaksime palkama oskuste alusel. see on ka meie kava ja meil ei ole mingisuguseid plaane eh, mingit geograafilist jaotust eh, palkamisega kuidagi tasa tagada. majandus- ja sotsiaalkomitee, palun kaks minutit Uh, aitäh, vastan ka hispaania keeles härra Salafrancale. seadusandlik äh, tsükkel loomulikult mõjutab ka konsultatiivinstitutsioone, äh, majandus-sotsiaalkomiteed ja regioonide komiteed. Äh, komisjoni president härra Juncker on öelnud, et Neid ettepanekuid valmistatakse ette kuni järgmise aasta suveni ja meie siis kohaldame oma tööd ka vastavalt. ja mis puudutab äh, majandus-sotsiaalkomiteed, siis lisaks tavatööle, mida me teeme, mis on paika pandud aluslepingutega, äh, me oleme kodanikuühiskonna jaoks äh, keskuseks, korraldame sündmusi ja üritusi, siis lisaks sellele teeme ka muud tööd, mis puudutab poliitikate hindamist, ekspost analüüse, mis, mille, mida teie ise olete Euroopa Parlamendi poolt palunud, Euroopa Komisjon on neid palunud, palunud meil analüüsida olemasoleva seadusandluse rakendamist. see on midagi sellist, mis täiendab meie igapäevast tööd ja äh, äh, see on lihtsalt äh, Äh, selline eluline fakt, mida te seadusandjatena äh, teate, äh, see on osaks meie poolt tehtud tööst. küsimus, mis oli seotud soolise tasakaaluga, küsimus number kolmteist küsimustikus, siin pean ütlema, et isegi kui need andmed ja arvud on head, siis me ei ole veel täielikult saavutanud seda, mida me saavutada soovime ja meil on tegelikult kava aastateks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend selleks, et saavutada soolist tasakaalu ja mitmekesisust, et see kõik paraneks Majandus-Sotsiaalkomitees. nelikümmend protsenti on hea eesmärk, aga ma arvan, et me peame selle isegi paremaks tegema ja me võime lähiaastatel kindlasti siin minna edasi. mis puudutab reisikulusid, ja võrdlust regioonide komiteega, siis mina regioonide komitee nimel sõna võtta ei saa, saan rääkida ainult majandus-sotsiaalkomitee nimel. Need on kulud, mis on seotud äh, igapäevase äh, äh, tegevusega, me, konsultatiivtegevus, millega, mida meie liikmed teostavad, võin öelda, et need summad ja parameetrid on kopeeritud Euroopa Parlamendi omadest, see on otsus, mille majandus- ja sotsiaalkomiteed Äh, tegi teie soovituse põhjal äh, aastaid tagasi, aga neid on rakendatud äh, ja ka nõukogu otsus, mis on oktoobris kaks tuhat viisteist, puudutab seda, nii et need kulud on rangelt seotud selle konsultatiivtööga, mida Majandussotsiaalkomitee teeb. ja lõpetuseks, mis puudutab konfidentsiaalseid nõulikke, siis ma arvan, et see on olnud väga hea meede, mis viidi sisse aastal kaks tuhat neliteist kui mina sain selle institutsiooni peasekretäriks, see on selline ennetav tiib, see tekitab võimaluse, et äh, kui on mingi personaliliige, kellel, kes arvab, et tal on konflikt mõne teise personaliliikmega, et see on viis, kuidas äh, saavutada äh, kokkulepe ja kui on vaja teha administratiivsamme, siis seda saab ka teha, kakskümmend juhtumit on seal olnud, mingit jätkutegevust ei ole olnud, aga me oleme väga aktiivselt endiselt tegeleme ennetusega ja see on hea näide sellest tööst, mida me oleme üritanud teha. Äh, äh, regioonide komitee, palun. vastuseks härra äh, Salafrancale online kursused, see on midagi sellist, mida me alustasime aastal kaks tuhat viisteist pärast seda on liitunud mitmed komisjoni peadirektoraadid, EIB mitmed ülikoolid on sellega liitunud, teemad, mida seal kaetakse, on Euroopa Liidu eelarve funktsioneerimine, struktuuri ja investeerimisfondid, investeerimisvõimalused, kas äh, videosid kasutatakse, debatte, teste ja nii edasi ja on võimalik saada siin ka diplom. hetkel on meil äh, alguspunktina viis tuhat osalejast, aga järgmistest aast-, järgmistel aastatel me jätkame selle arendamisest ja ma arvan, et äh, siin on ka võimalus äh, koostööks Euroopa Parlamendiga. mis puudutab arvamuste arvu, millest ka härra Salafranca rääkis, siis äh, me oleme välja andnud viiskümmend arvamust, kolmteist nendest puudutavad seadusandlikke kaustu. see peegeldab ka meie strateegiat me peame keskenduma võtmeküsimustele. arvamus ei ole meie töö lõpp, arvamus on meie töö algus, sest et äh, me töötame äh, teiega kogu seadusandliku tsükli vältel. ühtekuuluvusliidud on selleks hea, siin hea näide, me töötame strateegilise kavandamisega mitu aastat äh, ja, ja ja valmistatakse ette ka võtmeseadusandlikke kaustu, nagu näiteks maaelu areng, mis on äh, väga tihedalt seotud äh, meie töö tegevusega kliimamuutuste küsimus, hiljuti meil toimus üritus äh, Bonnis äh, Ameerika Ühendriikide linnapeadega ja nii edasi, nii et see näitab, mil-, kuhu me oleme keskendunud um,. üks vastus ähm, saadikuonile, see mis puudutab niinimetatud renditööd, nagu te eesnimetasite, Äh, siis ma vastaksin hea meelega teie küsimusele kirjalikult, et me saaksime üksteist paremini aru. ja mis puudutab suhtluse parandamist Euroopa institutsioonide vahel, siis äh, kui lubate, siis ma ütleksin selle kohta, et me parajasti püüame seda teha sel aastal on meil mitte kakskümmend kuus üritust, vaid umbes sada oktoobri lõpuks ja järgmisel aastal on meil plaanis ja kui siis äh, sinna juurde panna ka, ka aasta kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist, siis on meil kokku sada viiskümmend üritust. et seda kõik selleks, et ette valmistada see arvamus Euroopa äh, tuleviku kohta meil äh, toimuvad äh, sellised kohvilauad kolleegidega juba poolteist aastat. Äh, me ei taha teha mingisuguseid formaalseid kohtumisi, vaid mitteametlikul tasandil me teeme väga konstruktiivset koostööd ja ka ähm, seoses Euroopa valimistega ja strateegiaga kahe tuhande üheksateistkümnenda aastani oleme teeksime väga hea meelega teiega koostööd, Jean-Luca äh, rääkis äh, sellest natukene, selgitas, me hea meelega korraldame üri-, üritusi ja loome ka sünergiaid, meil oleks väga hea meel näha rohkem parlamendiliikmeid ka neil üritustel ma vabandan, me räägime ikkagi aastast kaks tuhat kuusteist, nii et äh, ma annaksin nüüd sõna proua Mündelile, palun. jah väga lühidalt. kui me uuringute käigus peaksime leidma, et Euroopa Liidu finantshuve on puudutatud, siis muidugi me anname sellest teada Olafile, kui meieni jõuavad kaebused sel teemal, siis loomulikult teavitame ka sellest Olafit ja ma usun, et Olavi mandaat on sobilikum nende küsimuste lahendamiseks kui meie oma Uh, aitäh, vastan härra Kuunile lühidalt, vabandame selle kasutatud terminoloogia eest, non-applicable. meil tegelikult eh, ei ole kunagi olnud mitte ühtegi tagakiusamuse juhtumit eh, meie institutsioonis, nii et eh, kui paluti seda neid kulusid ja ombudsmani taotlusi, siis me vastasime, et see ei kohaldu meile, aga tulevikus me teeme endast parima, et see oleks selgemini väljendatud. vastuseks nüüd härra Salafrankale, suur aitäh teiepoolse toetuse eest. Teie kommentaaridest ja küsimustest on see selge kui andmekasutus on väga laialdane, siis on vaja ka andmekaitsega laialdaselt tegutseda ja seetõttu me oleme seotud andmekaitsemääruse rakendamisega, töötame rahvusvahelisel tasandil selleks, et täita Euroopa eesmärgid ja rääkida ühel häälel andmekaitse küsimuses, nii et suur aitäh teie kommentaaride eest. ja lõpetuseks Euroopa Kohus, neli minutit, palun. aitäh, proua juhataja alustan esimesest küsimusest, mis puudutas erinevust äh, kulukohustuste ja missioonide tegelike kulude vahel. ma juba oma vastuses küsimustikule selgitasime, et kui raske on enne, ette ennustada neid kulusid, mis võivad aasta-aastalt olla väga erinevad. rõhutan, et tegemist on suhteliselt väikeste summadega. ja et tihti on tegemist äh, sellega, et äh, liikmed vastavad äh, taotlustele, mis on tulnud liikmesriikidest, et nad osaleksid mingitel üritustel, protokollilistel üritustel, kolokviumitel, et väga raske on täpselt seda kõike ette näha, ehkki kui kohus, ehkki kohus on alustanud sellise tööga, et me saaksime oma oma vastavaid äh, menetlusi veelgi parandada. ja vastaksin äh, härra Salafrankole kirjalikult. ja kolmas kõneleja e, ja proua juhataja rääkisid äh, ühe endise liikme kuludest, kes mõne kuu ainult oli meie kohtus ja kulude ko,, kolimiskulude äh, kinnimaksmisel on kohus seotud äh, vastavate äh, reeglitega, nii et me saame üksnes kohaldada neid sätteid, mis annavad liikmetele need õigused, mis Euroopa Liidu institutsioonid on vastu võtnud, nii et siin kohtul ei ole mingit kaalutlusõigust. me ei taha ju, et ähm, et meie poole pöördutakse äh, kaebustega sellistes küsimustes ja mis puudutab äh, väljaspool toimuvaid üritusi ja nende kulude proportsionaalsust, äh, seal ei olegi olnud tegemist otseselt väljaspool toimuvate üritustega, need on kohati toimunud kas kohtu enda ruumides või mõningate teiste institutsioonide ruumides, nii et kohus üritab maksimaalselt piirata neid väljaspool toimuvaid üritusi seal, kus on võimalik, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal see oli nii, me räägime siin ja kiirelt liidan need asjad kokku, võttes arvesse nende päevade arvu ja osalejate arvu, siin võib olla erinevusi, sest ühel juhul äh, ühel juhul oli tegemist saja viiekümne üheksa euroga inimese kohta, teisel puhul viiekümne ühe Ähm, euroga osaleja kohta, et see erinevus võib tuleneda ka äh, ürituse programmis, näiteks et kas kasutati mingeid äh, väljaspoolt palgatud äh, inimesi, nii et praegu me siin ei räägi mingitest üüratutest summadest. ja siin ei ole küll mingit küsimust proportsionaalsuses. me võiksime kirjalikult vastata ja anda teile kogu info nende ürituste kohta ja tasustamata praktika kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal me hindasime seda küsimust, et kas tuleks praktikat tasustada, muuhulgas võtsime arvesse eh, ombudsmani arvamust, mis puudutas välisteenistust ja nüüd oleme välja töötamas uut raamistikku äh, selleks, et äh, laiendada praktikat äh, ähm, praktika kasutamise võimalusi, praegu äh, praktikat ei tasustata. ja mis puudutab küsimustiku küsimust number kaks, mis puudutab ähm, halduskohtu kohtuniku rakendamist, ametisse nimetamist, et kohus kohaldab neid menetlusi, mis on ette nähtud, aga ainult siis, kui pädevus on olemas. tegemist on antud juhul asjaga, milles meil ei ole pädevust ja siin küsi-, siin ei ole lähtutud ka õigetest eeldustest, siin on tege-, juttu Hispaania kohtunikust, aga need kaks kohtunikku äh, kellega meil tegemist oli, ei olnud Hispaania kohtunikud, nii et äh, kohus ei saa siin sõna võtta nende menetluste osas, äh, mis ei kuulu tema pädevusse. et äh, see, kohus ei vastuta selle menetluse eest. ja kohtunike puudumine äh, siin on äh, tegemist äh, nädalatega, mille jooksul kohus töötab, aga seal ei toimu lihtsalt äh, kuulamisi, välja arvatud juhul, kui on mingid väga pakiliste menetlustega tegemist, tegemist on nädalatega, kus kohtunikud ja personal on tööl. tegemist on praktikaga, mille eesmärgiks on asju ka öö, ähm, advokaatide jaoks lihtsustada selline praktika, et on mm, kohtu näda-, kohtutöös nädalad, kus istungeid ei toimu, on levinud ka liikmesriikides. me oleme avalikustamise puhul võtnud arvesse äh, eelarvekomisjoni, äh, eelarve kontrolli komisjoni soove, nii et äh, ja see tegevus äh, sõltub mandaadist, et äh, kohtunikud loomulikult enamuse ajast tegelevad äh, kohtuasjade läbivaatamisega, aga nende mandaadi hulka kuulub ka see, et nad kohtuksid liikmesriikide kohtuasutuste töötajatega, et nad annaksid panuse mm, õiguse arendamisse liikmesriikides ja tegemist on olulise tööga, mille määra ei ole võimalik äh, kindlaks määrata, aga igal juhul on see ette nähtud nende mandaadis ja mis puudutab ähm, ühe endise kohtuniku sõnu, et infotehnoloogia kulud on liiga suured, see on väga subjektiivne arvamus, tegelik on, tegelikkus on selline, et et Kontrollikoda on meile öelnud, et me peaksime äh, kasutusele võtma moodsama süsteemi ja tõenäoliselt tegemist ei ole selle süsteemiga, mida me seni oleme eelistanud, nii et praegu veel arv, analüüsime seda ning juttu on olnud sellest, et me arendame oma IT-süsteemi selles suunas, et see oleks tõhusam ja mis puudutab ametiautode ja autojuhtide kasutamist, sellest on olnud juttu, et mainin kõiki neid algatusi, mida kohus on hiljuti äh, teinud, äh, see, reageerides äh, teie komisjoni ja parlamendi soovitustele, autojuhtide kasutamisele on seatud reeglid, autojuhid peavad nüüd ka muid ülesandeid täitma, muid haldusülesandeid ja logistilisi ülesandeid sel ajal, kui nad parasjagu ei sõiduta kohtunikke. nii et nad tõesti toetavad väga meie teenistust ja üritame vähendada ka nende abil oma töötajate arvu ja meie autopargi kulusid on vähendatud, eriti just kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta algatustega. kohtu peasekretär rääkis sellest ühisest äh, algatusest et me analüüsime kõiki võimalusi selleks, et vähendada äh, autode äh, omamise ja ja hooldamise kulusid, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kohus võttis selle kohta vastu uued reeglid, mis võimaldavad meil siis igakuiseid autorendikulusid vähendada, piira-, pikendada rentimise aega, võimaldada erinevusi autode maksumuse osas, et äh, on olemas juba erinevad äh, piirmäärad äh, ökoautode jaoks, mille kasutamist me soovime edendada. aitäh, ütleb proua juhataja, me oleme äh, jah, me oleme teadlikud sellest, et äh, on äh, autokasuturendi piirmäära kahe tuhande kolmesajalt äh, kahe tuhande kaheksasajale tõstetud, aga see küsimus puudutas tegelikult autojuhtide kasutamist puhkuse ajal. aitäh vastute eest, kas raportöör soovib veel lühidalt sõna? suur aitäh, teen väga lühidalt tahaksin tänada sekretäriaat, et nad andsid meile väga palju informatsiooni, mis tuli lisaks sellele, mis oli küsimustikes. järgmise paari nädala jooksul üritan kokku saada teiste variraportööridega. osad on äh, siin kohal, teised on esitanud veel küsimusi ja loodan, et äh, peasekretärid on valmis vastama veel paarile meie küsimusele, nii et me saaksime äh, koostada kõikehõlmava raporti ja tagada, et kõik, mida me seal ütleme, on üle kinnitatud ja korrektne. nii et äh, ma olen kindel, et töö sel aastal saab olema veel parem kui varasematel aastatel. sellega oleme lõpuni käsitlenud antud päevakorrapunkti. mul on väga kahju, et meil on üsna suur hilinemine tekkinud, aga äh, nüüd siis äh, mm, päevakorrapunkt neli, usaldusfondid ja meil on siin ette nähtud arutelu Äh, peadirektor Stefano Manservisi ning äh, peadirektor Kristjan Danielsoniga. ja mul on kahju, et äh, nüüd tõesti nii pikalt läks, aga mis teha, et see ikka toimub ainult kord aastas, sellealadne arutelu ja siis paraku tegelikult viivitused. nüüd, kes esimesena hakkab rääkima Euroopa Liidu usaldusfondist, nende läbipaistvusest? kes neist kahest härrasmehest kõigepealt sõna võtab ja oleks hea ka kuulda, et millisest usaldusfondist teie, teie eh, peadirektoraadid eh, siis osa võtavad. palun, härra Manservisi kõigepealt. ja palun kõigil lahkuda ruumis, kes soovivad lahkuda, eh, vaikselt. palun, härra Manservisi. suur tänu. mina räägin eelkõige Valeta ähm, usaldusfondist Aafrika jaoks äh, siis äh, Kesk-Aafrika Vabariigi usaldusfondist ja Kolumbia usaldusfondist, mis on äh, seotud rahuläbirääkimistega. et see kõik on seotud finantsmäärusega. nii et need on instrumendid, mida me kasutame, et oma arengupoliitikat ellu rakendada. kõik need fondid on loodud äh, konkreetsel ajahetkel ähm, Kesk-Aafrika Vabariigi taotlusel siis äh, loodi vastav fond ja sama käib ka Kolumbia äh, kohta, äh, et see otsus võeti vastu siis Donald Selaki tippkohtumisel, nii et see kõik on integreeritud finantsmääruses ja poliitilises mõttes äh, Äh, need teemad tõstatati siis sellisel hetkel, kui kõige kõrgemal poliitilisel tasandil oli oluline näidata meie pühendumist neile teemadele. kõik kolm fondi järgivad sama põhimõtet, need peavad olema võimalikult tõhusad, efektiivsed, kiired, et vastata neile kolmele erinevale eesmärgile, mis on tegelikult ühesugused lihtsalt äh, erinevates riikides ja igal juhul on mõeldud kiireks kasutamiseks parlament saab ka iga kuu aruande, mis puudutab nende fondide tulemuslikkust ja täpsemaid tegevusi. kõik äh, parlamendi liikmed on kutsutud äh, ka nende mm, fondide kasutamist, äh, kasutamisel järelevalvet teostava nõukogu kohtumistele, et see kõik on avatud nii et parlamendil on võimalik niimoodi täpsemalt mõista, millega me tegeleme. nüüd, mis puudutab tulemuslikkust, siis te kindlasti teate, et kuusaldusfond oli esimene, mis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal loodi. Äh, sada kakskümmend viis miljonit e- eurot on siis praeguse suurus ja äh, äh, ja liikmesriigid panustavad kakskümmend protsenti eh, selle fondi vahenditest. nii et siin ei ole tegu ainult Euroopa Liidu vahendite ümberjagamisega, vaid see, eh, selles eh, tõesti maksavad ka liikmesriigid oluliselt sisse. ja kui rääkida tulemuslikkusest, siis üks miljon Kesk-Aafrika Vabariigi äh, Äh, elanikest äh, kokku need neli koma viis äh, miljonit on siis saanud kasu sellest mm, fondist, on suurendanud nende julgeolekut ning ka Kontrollikoda on kinnitanud selle fondi positiivset mõju. teiseks siis Kolumbia fond, nagu ma ütlesin, Euroopa Liidus ELAK-i tippkohtumine pärast lepitusläbirääkimisi siis algatati mm, eelmise aasta septembris ja te teate, et eesmärgiks on tagada püsiv rahu, mis on äärmiselt oluline. üheksakümmend viis miljonit eurot Euroopa Liidu eelarvest ja üheksateist liikmesriigi on ka panustanud, see on siis kakskümmend protsenti kogusummast, mis on usaldusfondis, mis jällegi näitab, et see fond suudab rahastust koguda ka liikmesriikidelt. ja peale traditsiooniliste tegevuste on nüüd lisatud ka oktoober, oktoobris Fodokas toimunud kohtumisel lisati veel üks spetsiifiline eesmärk, nimelt FARC-i endiste võitlejate taasintegreerimine Äh, majandustegevus, mis on muidugi üks kõige keerukamaid äh, ülesandeid pärast äh, rahuleppe saavutamist. ja nüüd siis see kolmas fond, mis Valeda tippkohtumisel vastu võeti, kõige suurem, kõige ambitsioonikam, kaks koma üheksa miljardit eurot on selle eelarve ja sellesse on panustanud erinevad instrumendid, ökohaldusinstrument, tõmmehaldusinstrument ja siis äh, ka ähm, annetajad, küll mitte nii palju, kui me sooviksime, aga siiski on olulise summa sellesse annetanud mõned liikmesriigid, eelkõige Saksamaa ja Itaalia, on äh, oluliselt äh, viimasel ajal suurendanud oma osalust ja meil on ka võimalus mm, rääkinud tulemustest, ütleksin, et sellest kahest koma üheksast miljardist on siis üks koma üheksa miljardit juba ette nähtud teatud projektide läbiviimiseks, mis on päris kõrge äh, osakaal, ma arvan, keegi ei oleks ette kujutanud, et sellise instrumendi kaudu saab nii palju rahastust ette näha. niisiis äh, on ka lepingud allkirjastatud teatud vahendite kasutamiseks, nii et on väga selgelt äh, ähm, näha, et neid vahendeid kasutatakse konkreetse projektide elluviimiseks, edusammud on väga märgatavad. ning äh, nagu öeldud, äh, teile saadetakse ka pidevat infot selle kohta, meie teostame järelevalvet selle üle, jälgime Äh, jälgimates arvustrateegilist raamistikku, meil on üheksateist makronäitajaid ähm, vastavalt neljale strateegilisele prioriteedile ning läbipaistvuse huvides kasutame ka akvasüsteemi, mis äh, on mõeldud äh, aruandluseks avalikkuse ees. ja siis on meil ka oma järelevalvesüsteem, et analüüsida nende fondide edu. see on siis praegune asjade seis, muidugi olen valmis vastama küsimustele. kõigele, mis võib teid praegusel hetkel huvitada, aitäh. suur tänu. härra Danielson, palun. suur tänu, proua esimees, mul on väga hea meel täna siin olla ja arvamusi vahetada sel teemal. mina keskendun Süüria kriisi jaoks loodud Euroopa usaldusfondile. samuti siis põgenike äh, jaoks mõeldud rahastusele Türgis asuvate ähm, põgenike jaoks siis. niisiis praegune olukord, kus miljonid inimesed on ähm, põgenenud oma elukohast ning Euroopa jaoks on nii kohustuseks kui ka suureks väljakutseks neid inimesi aidata. nii et see fond on või need fondid on just sellele mõeldes loodud. ma alustaksin sellest, et need usaldusfondid on näidanud oma lisandväärtust reageerides kriisidele ja usaldusfondid on eelkõige ka võimaldanud mobiliseerida olulisi vahendeid nii Euroopa Liidu eelarvest kui ka liikmesriikide poolt, et oleks võimalik Euroopa Liidu poolt paindlikult reageerida ning viia läbi kriisi eh, ohje eh, missioon erinevates riikides. sellega on Euroopa Liit muutunud ka nähtavaks äh, Äh, doonoriks ja oluliste tegevuste läbiviijaks. mis puudutab äh, Aafrikat, siis meil on õnnestunud äh, kiirelt mobiliseerida enam kui kolmsada miljonit eurot ja kakssada üheksakümmend viis miljonit on juba konkreetselt projektiks ette nähtud, enam kui sada miljonit kohta on juba ka allkirjastatud lepingud. me Äh, aitame seejuures vabatahtliku tagasipöördumisele kaasa, samuti põgenike taasintegreerumine, äh, kinnipidamiskeskused äh, ning samuti oleme andnud toetust integreeritud piirihaldusele. tulemuseks on see, et vabatahtlikku tagasipöördumist on rahastatud enam kui neljasaja seitsmekümne tuhandele Äh, põgenikele, samuti meditsiinilist abi. peaaegu kuuskümmend tuhat on vabastatud kinnipidamisasutustest ähm, tänu meie abile, kaks tuhat äh, ümberasustatud äh, perekond on saanud abi ja paljudes kohalikes omavalitsustes on ka läbitud projekte, mis võivad tervishoidu, haridust, taristut eh, ja hügieenitingimuste parandamist. see on suureks proovikiviks tulevikus eh, nii, mis puudutab eh, ellu rakendamist koha peal kui ka rahastamist. nüüd, kui tulla Süüria kriisi juurde, siis on selge, et viis miljonit põgenikku on naaberriikides, üks miljon Euroopas, kuus koma kuus miljonit miljonit äh, on Süüria sees sisepagulased, see mõjutab ähm, loomulikult kogu piirkonda ning mõjutab selgelt ka Euroopat. Süüria usaldusfond on ka kaks aastat tegutsenud ja ja üks koma kolm miljardit eurot on siis juba äh, sellesse kogutud, äh, see jõuab enam kui viie miljoni Süüria põgenikuni Türgis, Liibanonis, Jordaanis, Iraagis, äh, Lääne-Balkanil ja Armeenias ja sellest ühest koma kolmest miljardist on enam kui üks miljard juba konkreetseks projektiks ette nähtud ja me selle aasta lõpuks peaks kaheksasada miljonit äh, olema äh, ka juba äh, lepinguteks ette nähtud. seda kasutatakse näiteks hariduse andmisel, kus kõrgharidus, veega varustatus, tervishoid ja muud sarnased projektid. kakssada miljonit eurot et äh, on ka põgenike äh, laste jaoks äh, Türgis, Liibanonis, teistes riikides ette nähtud, et anda neile haridust, tervishoiuteenuseid ja sotsiaalteenuseid. paljudes Euroopa Liidu koolides on investeeritud viiskümmend miljonit eurot, et anda noortele sisserändajatele võimalus omandada kõrgharidus nelja tuhande stipendiumi kaudu ja samuti on neile ette nähtud tuhandeid kursuseid ning teiste asutuste, sealhulgas Liibanoni äh, Punane Rist ja ka Jordaania, Egiptuse, teiste riikide asutused on äh, on siis äh, ähm, rahastatud erinevaid projekte tervishoiu vallas. ma tahaksin puudutada ka Türgi põgenike rahastust. me oleme siin kaks koma üheksa miljardit eurot ette nähtud, kakskümmend kaks miljonit on äh, viimase kaheksateist kuu jooksul äh, jaotatud ja selle aasta lõpuks on siis kolm, kolm äh, miljardit nii kogutud kui laiali jagatud. see rahastus on mõeldud mõnedele kõige haavatavamatele põgenikegruppidele, kes saavad iga, igakuiselt ülekandmist võimaldada sotsiaalset Äh, turvavõrgustikku parandada. kuues Türgi provintsis oleme rahastanud koole, mis on vastu tulnud kakskümmend viis tuhat Süüria äh, last, üle viiekümne tuhande põgeniku osalevad formaalsetes äh, haridusprogrammid, üle üheksakümne tuhande lapse saavad kasutada transporditeenuseid, mis sellest rahastatud äh, viissada kuuskümmend türgi keele õpetajad on äh, läbinud äh, edasiõppekursused alates äh, juulist ja samuti üle viiesaja tervisenõustamise on läbi viidud, samuti on väga paljud põgenikud saanud kasutada teenuseid tervishoiukeskustes. lugupeetud Urvo esimees, meie ühendus selle kojaga on äärmiselt oluline, maksimaalne läbipaistvus, mis puudutab usaldusfondi enda tegevusi. me oleme alati püüdnud tagada parlamendi kaasatuse juba enne instrumentide loomist ning ka ning parlamendi on ka pidevalt teavitatud nende instrumentide kasutamisest, läbitud tegevustest, neil on, teil on juurdepääs usaldusfondi iga-aastast, usaldusfondi iga-aastastele äh, aruannetele ja samuti raamatupidamisele ja samuti igakuiselt tulemuslikkuse ja täitmise raportitele. rahastamisotsused läbivad tavapärase konsultatsiooniprotsessi, sealhulgas konsulteeritakse ka parlamendiga ja komisjon äh, soovib ka edaspidi parlamenti ja selle komisjone äh, pidevalt äh, kursis hoida usaldusfondide tegevustega ähm, läbi selliste kohtumiste nagu täna. ja lõpetuseks oleme huvitatud ka parlamendi vaatlejate kutsumisest äh, nende rahastute äh, Ähm, juhtivorganite kohtumistel. ja loomulikult on kõige selle kohta äh, ka ähm, peadirektoraatide veebilehtedel info olemas. ja seda kõike ei tee me mitte ainult läbipaistvuse huvides, vaid ka sellepärast, et me peame koostööd tegema, need proovikivid on niivõrd suured, et see on äärmiselt oluline, nii et ma loodan meie jätkuvale heale koostööle, aitäh! jaa, aitäh selgituste eest! tahaksin nüüd äh, paluda, et kolleegid saaksid äh, küsimusi äh, esitada, ühineda minu küsimustega, et usaldusfondide puhul on tegemist väga suurte summadega ja kindlasti tehakse mõistlikke asju, keegi ei kahtle selles. aga kui me vaatame nüüd neli koma üks miljardit eurot on usaldusfondidesse läinud ja kolmsada eh, nelikümmend seitse miljonit on teistelt eh, doonoritelt, kaheksa protsenti teeb see kokku. üheksakümmend kaks protsenti Euroopa Liidu eelarvest, ükskõik kas siis ähm, arengufondi kaudu või Euroopa Liidu eelarvest ja alla kümne protsendi on teistelt doonoritelt ja me küsime, et miks selline instrument on mõttekas ja ma küsin, et kas tegemist ei ole lihtsalt elegantse moodusega, et kuidas komisjon saab täiendavalt seitse protsenti e-, halduskulusid äh, endale, et mis on äh, selle rahade ühiskasutuse mõte, kui me äh, omaenda raha niimoodi lihtsalt ümber tõstame. ja nüüd kolleeg Seller, palun. aitäh, proua esimees. algselt oli usaldusfondide eesmärk, et kaasata täiendavaid rahalisi vahendeid lisaks Euroopa Liidu allikatest pärit vahenditele, aga seda eesmärki ei ole täidetud, kui tegemist on üksnes kaheksa protsendiga. Aafrika usaldusfondi puhul on te-, samuti vähem kui kümme protsendiga tegemist ja naabrus puhul äh, Äh, on mõningane summa veel pärit liikmesriikidelt ja äh, Norrast ja Šveitsist, üle, rohkemaid allikaid ei ole komisjoni dokumentides nimetatud. asi ei ole nii lihtne, kui siin äh, räägiti veebilehekülgedelt saada teavet rakendamise kohta. Valeta tippkohtumine toimus täpselt kaks aastat tagasi ja kongress, kus äh, lepiti kokku, et tuleb täien-, tulevad täiendavad instrumendid selleks, et äh, käsitleda rändeküsimusi Aafrika riikidega. ja nagu kõnelejad siin ütlesid, ei ole jõutud isegi mitte rakendamisfaasi, vaid endiselt on tegemist ettevalmistamisfaasiga, nii et ma vaatasin, et äh, kellele siis projektid lähevad E, peamiselt on tegemist liikmesriikide arenguagentuuridega, ükskõik, kas tegemist on Hispaania või Hispaania või Hispaania, Itaalia, Luksemburgi või Saksamaaga, Saksamaal GZ, me siis äh, põhimõtteliselt äh, pane, võtame Euroopa raha, anname selle väliselt haldamisse ja anname partneritele, kes peaksid projekte ellu rakendama, kes äh, partnerid on pärit liikmesriikidest, liikmesriigid aga peaksid täiendavat, täiendavat raha andma selleks, et praeguste probleemidega võidelda, aga meie võtame miljardeid ära Euroopa Liidu projektidelt, ükskõik kas tegemist on arengufondi või omaenda eelarvega. ka kas äh, need eesmärgid, mis meil olid seoses Arengufondiga, ei ole enam nii olulised, et me saame nüüd Arengufondilt raha ära võtta. Äh, seal väidetavalt oli, olid reservid, äh, mis me andsime nüüd arengufondidele. mulle tundub, et siin on väga palju bürokraatiat, väga palju bürokraatiat selleks, et leida neid projekte ja neid välja valida ja Aafrika kodanikuühiskonna esindajatelt ma olen kuulnud küsimusi, et kaks aastat pärast Valletta tippkohtumist ei ole Euroopa Liidu mõju koha peal üldse näha, et kuidas tagatakse nende Euroopa Liidu vahenditest rahastatud projektide nähtavus koha peal ja kuidas tagatakse see, et inimesed saaksid aru, et tegemist on Euroopa Liidu poolse toetusega mõningate delegatsioonide puhul olen ma näinud, et äh, seal on äh, kohapeal tegu, tegevad väga paljud äh, Euroop-, ühe-, ÜRO programmid või liikmesriikide programmid, aga mm, Euroopa Liidu lippu seal ei ole, ehkki tegemist, tegelikult Euroopa Liidu rahast rahastatakse neid ähm, projekte ja agentuure, nii et siin on tõesti väga palju võimalik äh, vaja ära teha, et me lihtsalt Brüsselis ei saaks ennast kiita selle eest, et me oleme suurimad arenguabi andjad, vaid et äh, see peab ka kohapeal näha olema, et inimesi aitab tegelikult Euroopa Liit. proua Schmidt, palun. aitäh, need küsimused, mida siin kolleegid esitasid, nendega ma tahaksin äh, ühineda, sest äh, need on tõesti kõige olulisemad aspektid, tahaksin siin neid veidi omalt poolt täiendada, me teame, et et kui me eelmisel aastal ringi reisisime, siis et me oleme UNRWA-ga partnerid, mis juba rohkem kui kuuskümmend aastat haldab palestiinlaste laagreid ja nendega seotud konflikte. ja nüüd tahaks teada, et mida komisjon arvab, et kas Äh, ka Aafrika konfliktide puhul on tegemist äh, nii pika perspektiiviga või et äh, kas me siiski keskenduksime nüüd nüüd konfliktide lahendamisele, et ei, ei oleks võimalik tegeleda mitte üksnes konfliktide haldamisega, vaid ka nende lahendamisega, et kas, kas komisjon saaks meile öelda, et kui palju vahendeid on läinud me, me teame, et väga palju raha on läinud äh, rahvusvahelistele institutsio-, äh, äh, organisatsioonidele, näiteks ÜRO-le, ehm, nii et seetõttu ei ole Euroopa Liit nähtav, et kui palju raha on läinud vabaühendustele ja kas on mingisugused piirväärtused, mida ei tohi ületada või kuidas valitakse need vabaühendused välja ja kas neid kohapeal eelistatakse partneritena või mitte. see tasand on meil problemaatiline, seal on probleeme läbipaistvuse ja läbipaistvuskriteeriumitega, lisaks nendele asjadele, mida ma olen juba siin sada korda tõstatanud, et kuidas neid projekte välja valitakse, mm, kuidas neid hinnatakse, et milline, millist tööd nendega tehakse nende kestmise ajal. kolleeg Sellerilt lühike küsimus. Euroopa Liidu Aafrika usaldusfond sealt äh, lähevad väga paljud äh, vahendid äh, ju ka Liibüasse ja teistesse riikidesse, mis ei ole AKV riigid. et kuidas jagunevad need vahendid, mis usaldusfondidele on läinud, et mis on pärit Euroopa Arengufondist ja AKV riikidele ette nähtud ja kui palju on äh, Euroopa Liidu vahenditest näinud nendele, nendele viiele Põhja-Aafrika riigile, mis ei ole eh, AKV riik, mis ei kuulu AKV riikide hulka? kolleeg Salafranco, palun. ma arvan, et eh, siin on tõesti vaja faktidesse selgust tuua et kui vaadata Kontrollikoja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aruannet ja seda tähelepanelikult lugeda, siis me näeme, et Euroopa Liidu eelarve on ette nähtud selleks, et keskpikas ja pikas perspektiivis eelarvevahendeid äh, käsutusse anda, aga seal on öeldud ka, et ettenägematute sündmuste puhul on, on liiga vähe paindlikkust ja siin on meil juttu just uutest instrumentidest, mis võimaldavad pakiliste probleemidega tegeleda, mille jaoks olemasolevatest mehhanismidest ei piisa ja seepärast ma arvan, et tuleb meenutada ka seda, et äh, kontrollikoda tegeleb ka Euroopa Arengufondiga ja ehkki see on ilmselge ja ehkki saadikud seda väga hästi teavad, tuleb äh, meelde tuletada ka seda, et äh, kontrollikojal on see ülesanne, haldamisega tegeleb ka komisjon, aga Need rahad tulevad liikmesriikide eelarvetest, mitte Euroopa Liidu eelarvest. see nüüd ei tähenda, et need uued usaldusfondid tooksid endaga kaasa läbipaistvusprobleeme. selle jaoks on meil siin ka peadirektorid, kes äh, meile seletavad seda, et et kuidas oleks võimalik kaasata Euroopa Parlamenti ja kuidas parlamenti tuleks kaasata selleks, et äh, tagada usaldusfondide puhul suuremat läbipaistvust ja tõhusust. Ähm, muus osas olen nõus äh, sellega, mida ütles äh, esinejana tõhususe kohta. Need instrumendid on õigustatud, võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet proua Kressle, tahaksin lisada veel ühe küsimuse. praegu toimuvad triloogi läbirääkimised e, finantsmääruse läbivaatamiseks ja homme on just juttu ka usaldusfondidest ja mina mõtlen väga sellele, et võiks seal kokku leppida selle, et kui Euroopa Liit ei saa teistelt doonoritelt või liikmesriikidelt kahtekümmet protsenti vahenditest, siis me loobume usaldusfondist ühe aasta pärast. mind huvitaks, mida meie külalised sellest arvavad ja kumb teist soovib vastamisega alustada? härra Manserviisi, palun. Um... aitäh. mõningad täpsustused esmalt äh, nendes küsimustes, mida ma, millele oskan vastata ja räägin ka veidi tulevikust. täpsustuseks, et usaldusfond ei ole uus täiendav instrument, see on võimalus, kuidas me saame raha kulutada vastavalt nendele eesmärkidele ja reeglitele, mis igas määruses ette nähtud on. see tähendab seda, DCI vahendeid kasutatakse vastavates riikides vastavatele reeglitele vastavalt, mis ette nähtud on. Ähm, nii et äh, need eesmärgid, äh, mis meil on, et ähm, need on samad äh, sest muidu oleks tegemist tõesti mingisuguse varjatud instrumendi loomisega, aga nii siin ei ole. Ähm, need vahendid on tõesti ette nähtud nii, et ei tekiks mingit äh, mitteõiguspärast äh, ebaseaduslikku olukorda ja tulev ja tulemused tulemusi siin on peetud tagasihoidlikuks, aga mina sellega nõus ei ole me võime siin pikalt kirjeldada, et mis äh, mõju on need programmid, äh, mida me oleme Aafrikas koos IOM-iga äh, läbi viinud, et iga päev äh, tuuakse inimesi välja Liibüa vangilaagritest, on, lõimitakse nende kas päris, päritoluriikide ühiskonda tagasi. me tugevdame nende riikide võimekust, kes äh, kannatavad äh, inimkaubatsemise all ja äh, aitame tugevdada nende äh, tervishoiusüsteemi ja haridussüsteemi näiteks Malis või muudes riikides. Kesk-Vahemere rände teeb puhul on äh, inimeste arv äh, vähenenud kuuekümne protsendi võrra. ma ei arva, et äh, selle põhjuseks oleks ainult usaldusfondide ja meie tegutsemine, aga see on kindlasti oluline ja mõõdetav vähenemine ja kolmandaks, mis puudutab ähm, bürokraatiat, mina ei ole kindel, et tegemist on üksnes bürokraatia loomisega. isegi kui on mõningaid puuduvaid äh, Äh, elemente, et äh, ei ole lihtne äh, leida inimesi, kes oleks nüüd nõus Agadisis või Bamakos töötama, töötama nendes riikides, kus ei ole lihtne töötada, isegi näiteks Kesk-Aafrika Vabariigis. meil on vaja vahendeid selleks, et neid projekte ellu rakendada niimoodi, et oleks võimalik ka olla aruandluskohuslane teie ja teiste ees ja meil on tõesti vaja neid inimesi, see kõik on dokumenteeritud, seda on võimalik kontrollida, seda tulebki kontrollida ja veel üks aspekt, mida tahaksin rõhutada, sest väga tihti seda arvesse ei võeta, võib-olla sellepärast, et see ei ole nii käegakatsutav, aga need instrumendid on doonorite töö koordineerimise jaoks väga heaks vahendiks ja tahaksin seda tõesti rõhutada. me teame väga hästi, teie teate ka väga hästi, proua esinaine, et Äh, kriiside puhul on väga palju inimesi, kes tahavad välja tulla oma vahenditega, oma mõtete ja projektidega. Need äh, usaldusfondid on äh, tõesti heaks koordineerimise instrumendiks, näiteks Beku fond, ähm, seda on tunnustanud ka audiitor, kontrollikoda et ähm, äh, eriti Nigeris, aga ka teistes äh, Saharast lõuna poole jäävates riikides äh, on äh, Saksamaa ja Itaalia andnud täiendavaid vahendeid, äh, kuna nad said aru, kui tõhus see äh, usaldusfond on selleks, et tööd koordineerida. esinaine palub vastata küsimustele kõneleja ütleb, et ta vastab küsimustele just sellepärast, et ta niimoodi, et ta selgitab, milline on lisandväärtus. ja mis puudutab teie küsimust kahekümne protsendise äh, künnise kehtestamiseks. mina pigem ei toeta seda, et me äh, looks sellise kindla künnise, sest kui me näeme, milline on olnud liikmesriikide panustamine äh, selle tegevuse alguses ja kuidas see on nüüd järjest kasvanud, siis seetõttu, et me näeme koha peal, nagu näiteks Nigeris, et lisandväärtus sel konkreetsel juhul on täiesti olemas. ma arvan, et parem oleks, kui meil oleks mingi paindlikkus, sellepärast et tõendid näitavad ka seda, et ähm, headest äh, näidetest on alati kasu ja praktikuna mm, ma rõhutaksin seda, kontrollitase ei ole ka äh, samasugune, me siin kon-, konkureerime Maailmapanga ja Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooniga, ah, äh, me ei tohiks loobuda instrumentidest, mis võivad potentsiaalselt olla väga kasulikud, nad on praegu juba väga kasulikud äh, ma arvan, et liikmesriikide panus võiks olla suurem, president Juncker ütles seda, me kõik oleme seda öelnud, aga kui meil oleks selline kindel künnis, siis mina seda ei toetaks, sest sellest ei oleks kasu usalduse loomisel ja täiendava raha kaasamisel. nii, ma võin teile tuua siin erinevaid näiteid, aga Niger ja Mali on olnud eriti head näited, et ähm, Itaalia ja Saksamaa on soovinud äh, omaenda tagasipöördumisprojekte äh, niimoodi teostada, neid veenis see, et see leping, mis meil on rahvusvahelise rändeorganisatsiooniga, mida me Kristjaniga siin ühiselt haldame, et see oli parem vahend ähm, rändevoogude haldamiseks, et me iga päev teeme tööd selleks, et raha oleks rohkem, mingi hetk tuleb ka tõehetk paari kuu pärast, sest me palume, et liikmesriigid äh, annaks täiendavaid vahendeid, kui me tahame jätkata ja kui poliitiliselt otsustatakse, et me ei jätka, siis äh, äh nii me ka teeme, aga praegune reaalsus on selline eh, no,. On the, on the uh, trust fund. usaldusfondide küsimus, oma esimeses sõnavõtus tahtsin ma selgelt välja öelda, et nii palju, kui mina asju mina aru saan, siis on tegemist olnud väga kasuliku instrumendiga selle eesmärgi saavutamiseks, mis meil on, mis puudutab Süüria põgenikke, Põhja-Aafrikat äh, ja ülejäänud Aafrika usaldusfondi. miks see on kasulik instrument? Äh, see on osutunud mobiliseerivaks faktoriks, mis puudutab rahasid, mis tulevad erinevatest Euroopa eelarveallikatest ja ka liikmesriikidest mis on suunatud ühe konkreetse eesmärgi täitmisele. ja kui nüüd äh, näiteks võtta see Põhja-Aafrika aken, siis äh, äh, nüüd on seal kakssada viiskümmend miljonit Euroopa Liidu vahendit, sada kuuskümmend kaks miljonit liikmesriikidest, mis on umbes nelikümmend protsenti ja see läheb Liibüasse ja kaugemale. nii et me teeme seda regionaalselt, keegi mainis siin juba Marokot, jah, õige. vaatame Maroko suunas, sest et äh, sealt äh, kaudu on suurenenud sisse smugeldatud inimeste arv, me vaatame Alžeeriat, Egiptust äh, ja vaatame, kuidas oleks võimalik regionaalselt selle küsimusega tegeleda, sest et sellist tüüpi väljakutsed äh, ei austa riigipiire. ja see kolmas põhjus, miks see on tõhus on äh, nähtavus. Euroopa Liit, kes on hetkel kõige suuremaks doonoriks selliste küsimuste lahendamisel Süürias ja Süüria ümber äh, või Liibüas, siis nende usaldusfondide kaudu me oleme tunduvalt paremini nähtaval kui siis, kui kakskümmend seitse liikmesriiki oleks sinna saatnud omaenda personali asjadega tegelema ja Euroopa Liit siis veel eraldi. aga kõik, mida me nende usaldusfondidega teeme, seda tehakse täielikult finantsmäärusest kinni pidades, niimoodi asjad peavadki olema ja me peame kinni ka kõikidest teistest reeglitest ja määrustest, mis eksisteerivad. ja nagu Stefan täiesti õigesti ütles, siis äh, Euroopa Liidu rahade puhul äh, Põhja-Aafrika aknas äh, see tuleb Euroopa Liidust ja osa tuleb ka rände poolelt, mis on loogiline, sest et me tegeleme seal ka näiteks rannavalvurite koolitamisega ja siis äh, see on osa integreeritud piirikontrollist ja see usaldusfond, mis on suunatud Süüriale, äh, ka seal on rahad, mis on äh, mobiliseeritud olemasolevate instrumentidest. nüüd tulemused, üritasin teile tulemusi näidata, tulemused on olemas, täitsa sisuliselt suured tulemused ja need, kes tahaksid seda lähemalt uurida, informatsiooni selle kohta saada, siis me oleme igati valmis teile selle informatsiooni andma, nii faktilehed, mis meil on, aga ka detailsemat informatsiooni. ja, ja, wir sind interessierte Leser des, der Monatsberichte und wir aitäh, jah, me suure huviga äh, loome neid äh, igakuiseid raporteid. Äh, see on meie jaoks väga huvipakkuv teema et äh, miks me ikkagi seda raha niimoodi kokku koondame, kui see on meie endi raha, et see jäi minu jaoks ikkagi arusaamatuks, et võib-olla keegi saab sellele siiski vastata. I, uh, I think that I gave figures. ma vist esitasin teile arve, mis näitavad, et see ei ole päris täpne, sest äh, kui seal osalevad ka teised doonorid, kakskümmend, viiskümmend protsenti, kakskümmend protsenti nagu Beku puhul või siis äh, Kolumbia puhul, siis äh, see on märkimisväärne. kui me vaatame äh, Euroopa Liidu usaldusfondi, see on selline sisediskussioon, mis meil olnud, siis loomulikult see on oluline, aga me näeme ka seda, et Äh, alguses oli see osalemine oluliselt väiksem. hetk, äh, kui liikmesriigid saavad aru, et siit tuleb lisaväärtust, ka see, seda, et tegevus sisemiselt muutub sujuvamalt, et Euroopa Liidu tegevus mis toimub Euroopa Liidu lipu all, muutub tõhusamaks, siis nad liituvad. mul on kaks konkreetset näidet, Saksamaa ja Itaalia, kes nüüd äh, süstemaatiliselt panevad raha usaldusfondi selle asemel, et luua omaenda programme ja siis võib täiesti ausalt öelda, et sellest ei piisa. jah, ma saan aru, aga äh, lihtsalt puhtalt praktikuna äh, ei, see mulle eriti ei meeldi, sest et äh, siin eksisteerib teatud dünaamika ja äh, see dünaamika ka siin äh, suureneb märkimisväärselt, äh, sest et nüüd me näeme seda usaldusfondi, et seda lõppu sellele rahale, mis sinna usaldusfondi läheb, nii et kui see instrument üldiselt seda peetakse tõhusaks äh, ja efektiivseks, äh, siis äh, on nüüd liikmesriikidel see surve veidi seda suurendada. kõik see, mis tuleb näiteks Abidžaanist, kes selleks, et päästa kõik need põgenikud, kes on Lüübias nendes kohutavates äh, laagrites, siis kõik on nõus, et meil on juba selle jaoks instrument olemas ja seetõttu see instrument äh, kaasatakse usaldusfondi. Need on faktid, niimoodi äh, loeme meie asju praktiku seisukohast, jah, poliitikud võivad muidugi ükspäev otsustada, et me peame asju muutma tege,, mitte tegema midagi sellist, mis langeb alla kahekümne protsendi, see on poliitiline valik ja seda me siis järgime aga hetkel ma arvan, et äh, meie poolt on ka siiski mõned argumendid. ja nüüd veel üks äh, punkt, vabandust, et ma sellele enne ei vastanud. Äh, Süüria saab umbes, ühiskond saab umbes kolmkümmend protsenti sellest rahastusest, mis on Aafrika usaldusfondis nende kahe akna kaudu, aga ma arvan, et see puudutab ka Põhja-Aafrika akent. see on äh, võrdne kolmkümmend protsenti kodanikuühiskond, kolmkümmend protsenti rahvusvahelised organisatsioonid ja kolmkümmend protsenti siis liikmesriikide agentuurid. selleks, et see saavutaks sada protsenti, peaksime täpsemalt need osakaalud välja tooma, aga enam-vähem niimoodi see on, nii et kodanikuühiskonnal on üha suurem ligipääs nendele rahadele ka jah, äärmiselt oluline on see välja tuua, Stefano, niimoodi tõesti asjad ongi ja kui eh, võtta näiteks see Põhja-Aafrika aken, siis eh, ilmselgelt me peame töötama nende organisatsioonidega, kes juba Liibüas kohal on ja juhtumisi on niimoodi, et need on ÜRO organisatsioonid ja siis on mõned ka liikmesriikide organisatsioonid ja siis on kodanikuühiskond. nii et nendega me töötame. ja nüüd vastuseks küsimusele, miks, kui me võtame näiteks Süüria usaldusfondi, siis eh, see töötab konkreetse väljakutsega Süüria põgenikud väljaspool Süüriat olukord on sarnane selle väljakutsega, äh, mis on äh, Liibanonis, Jordaanias, äh, Iraagis ja ka Türgis. meil on konkreetne vahend, mis sellega tegeleb, aga ka see fond ja seetõttu usaldusfondi kaudu oleme me saanud tegutseda regionaalsel tasandil Äh, pakkuda tõelist lisaväärtust, vähemalt meie niimoodi hindame seda olukorda ja me ei oleks seda saanud teha, kui meil ei oleks olnud sellist usaldusfondi. ja, suur tänu, sellega oleme lõpetanud selle arutelu, suur tänu ja vabandan, et äh, pidite ootama. ma tahan teile öelda, et me kindlasti jälgime seda teemat edasi. ja sellega jõuame viienda päevakorrapunkti juurde saja kaheksakümne ühe prioriteetse projekti rakendamine Kreekas, esimene hindamine ja meil on selle kohta ka dokument, mis on väga huvitav ja ma soovitan kõigil seda lugeda. tahan siin äh, tervitada Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektorit ja asepeadirektorit härra Popensit. palun. ma vabandan, et me oleme ajasurve all, et peame kohe jätkama kohe tutvustan teid. tervitan ka Regionaalarengu äh, Komisjoni liikmeid, eelkõige Kreeka raportööri härra Harimat. palun, härra Pagan. aitäh, proua Kressle ja aitäh selle eest, et kutsusite siia ka regikomitee liikme, komisjoni liikmed, sest et ka nemad olid äh, huvitatud sellest äh, projektide nimekirjast, mille üle me järelevalvet teostame. pean tunnistama, et et äh, tulemus on üsna positiivne. Äh, äh, peame seda selliseks praktiliseks vahendiks, et kuidas monitoorida programme, sest et siin nimekirjas ei ole mitte ainult kõige suuremad projektid, aga siin on eri tüüpi, eri summadega projektid. aga pean tunnistama, et see on osutunud üsna kasulikuks, sest et teen teile väga kiire statistilise ülevaate, kus me oleme nende saja kaheksakümne ühega. tõsi on, et sada kaheksateist projekti kus kulutused on seitse koma kolm miljardit, need on valmis saanud sada kaheksateist, siis nüüd on kaheksateist projekti null koma viis miljardit eurot, mis on peaaegu valmis, aga need deklareeriti siiski mittevalminuna. aga vastavalt reeglitele on neil endiselt aega märtsini tuhat kaks tuhat üheksateist äh, lõpule viia ja nad ja see on riik, riiklik rahastus, mis seda tegema peab. ja siis meil on kakskümmend neli projekti, kus need viivitused olid niivõrd tõsised, et kahjuks me pidime äh, nende projektide puhul äh, järk-järgulist lähenemist äh, kaaluma, kokku on see vähem kui miljard, aga äh, mõnede puhul ei ole seda kulutust äh, aset leidnud, nii et kahekümne nelja projekti puhul äh, Äh, me otsustasime, et need peaksid üle viidama ka neliteist kakskümmend äh, perioodi, nii et on, aga samas on lootus, et, et äh, need saavad ka valmis saavad, siis on veel järele jäänud kakskümmend üks projekti, mis peab tühistama erinevatel põhjustel, näiteks jäätmevee tehased, kus ei saavutatud eesmärke, olid mõned digitaalsed digiprojektid, mis hakkama ei saanud ja pidid peatuma, mis juhtub neil sellist tüüpi projektidega. me ei välista varianti, et me tuleme nende juurde tagasi, sest mõningad nendest on äärmiselt olulised ja enamik nendest sobituvad ka meie uude programmiperioodi äh, investeerimisprioriteetideni, nii et ilmselt kunagi tulevikus äh, võib selguda, et äh, mõned projektid viiakse uuesti sisse Äh, seda peab veel uurima, aga kokkuvõttes seitsekümmend viis protsenti kõikidest projektidest on rakendatud saanud ja kui äh, äh, kui kõik projektid, mis võiksid lõpule jõuda, lõpule jõuavad, siis sada kuuskümmend projekti saja kaheksakümne ühest ka täielikult rakendatud saavad ja nende ülejäänud kahekümne ühe puhul peab veel vaatama. positiivsed näited Äh, maanteed, tuhat kilomeetrit Ateena Thessaloniki ja nii edasi. Äh, see on valmis täiesti lõpule võidud ja väga hästi. meil oli ka selline kombinatsioon väiksematest projektidest, eriprojektid, näiteks energiasäästud majapidamiste jaoks, jällegi see on vajanud valmis, seal on jällegi finantsinstrumentide ja grandid nelikümmend kuus tuhat majapidamist, loodi kuus tuhat töökohta ja kuna programm oli niivõrd edukas, siis on see eh, sarnane eh, algatus ka jätkunud eh, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend programmi all ja finantsinstrumendid lõppkokkuvõttes saavutasid midagi näiteks loodi kakskümmend tuhat töökohta, aga finantsinstrumentide puhul loomulikult on meil selline väga praktiline lähemine, kus me töötame RSS-iga äh, ja ERB-ga, nii et oleks kindel, et uues, uue perioodi vältel äh, tegevus jällegi tõsiselt algaks. Äh, väga hea projekt oli ravimiretseptid, muutus retseptisüsteem sujuvamalt, tervishoiusektoris säästeti kõvasti raha ja see on väga hea, arvestades, kuivõrd äh, väike on nende eelarve, mõned negatiivsed küll, et nagu mainisin, et mõned projektid kahjuks venisid, Atens, Ateena ja Thessaloniki metrood on siin selline sümbol, kus venitused on väga pikad ja siis me töötasime nendega nii, et need projektid jagada faasideks, etappideks, need on endiselt olemas, väga olulised. kas me oleme juba äh, vastu võtnud äh, nende projektide teised etapid, nii et põhimõtteliselt need peavad nüüd jätkama ja nagu te teate, siis selle perioodi äh, lõppkuupäev on kaks tuhat kakskümmend kolm, nii et neil on selleks veel piisavalt aega. nüüd mõned negatiivsed, me olime eriti mures äh, digisektori pärast, äh, sest endiselt käivad seal läbirääkimised ka uue perioodi puhul, otseinvesteeringud äh, Digi-Euroopa, see ei ole lihtne, aga me oleme veendunud, et äh, selle etappideks jagamine ja uude perioodi viimine võimaldab ka nendel projektidel olla edukad. pean tunnistama, et äh, jäätmevee ja jäätmeinfrastruktuuri projektid peavad veel lõpuni jõudma, seal on osade te tegemata asjade eest saadud ka trahve äh, ja ma arvan, et äh, ehk on võimalik nende projektide juurde hiljem tagasi tulla, aga lõppkokkuvõttes peaksin ma ütlema, et äh, positiivne asi oli see, et nende projektide üle toimis erijärelevalve, nii et see andis eraldi motivatsiooni, aga väga hea kombinatsioon, kuna need projektid olid äh, vastastikuse mõistmise memorandumis ECFIN ja meie kolleegide vahel, ma arvan, et see, need instrumendid on näidanud väga positiivseid tulemusi, sest et vastastikuse mõistmise memorandumis on võimalik panna väga palju asju, mida hiljem peab siis struktuurifondide programmide kaudu rakendama ja mõned äh, nendest projektidest äh, seal ka tegelikult olid. mõnedest äh, projektidest oleme rääkinud ka minevikus, millest, mis meile väga on meeldinud, maaregister näiteks jah, me suurendame nüüd sellist praktilist lähenemist, SR, SS on just väga suure tehniliste süsteemide äh, lepingu sõlminud Maailmapangaga, mis peaks äh, tooma anda tulemused ja kõik lahtised äh, küsimused lahendama ning ja nõuandeteenused ka siin töötavad, nii et me oleme mobiliseerinud nii palju võimalik vastavalt teie juhistele ja ma arvan, et tegemist on äärmiselt olulise emblemaatilise projektiga, mis üks hetk valmis saab. jäätmevee puhul, kus on äh, probleeme näha, oleme me konkreetsed äh, eksperdid palganud, et Kreekat e TA eelarvega aidata ja nüüd on ka eraldi rakkerühm sisse viidud Ateenas, me peame tõesti kavandamist jätkama ja SRSS aitab meid samuti selle konkreetse valdkonnaga tegelemisel finantsinstrumentidest ma juba rääkisin, nii et ma ei hakka nendest enam rohkem rääkima. tahaksin paar sõna öelda, oli väga palju ex-ante tingimuslikkust, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend äh, ja programmi eks e Kreeka puhul oli meil neid tegevuskavasid kui palju, väga palju, kakssada viiskümmend tegevuskava, aga see on sellepärast, et neil on kolmteist regionaalset programmi hetkeperioodis Äh, mõned on programmides, aga on samad tegevuskavad, nii et see ei ole tegelikult niivõrd dramaatiline. pean tunnistama, et äh, koos ekspertidega on tehtud väga head tööd, sest et me jõudsime punkti, kus me nüüd äh, on ainult üks peatamiseelne kiri koostamisel, see on see vee haldamine seitse, teine kriteerium, jõe, jõgikonna haldamiskavad, need on need kuulsad ja need ei ole veel valmis see on küll kehv, aga kahjuks see ex-ante tingimuslikkus ei ole täidetud, arutasime äh, komisjonis seda vastavate peadirektoraatidega, oleme koostamas seda peatamist, äh, see ei tähenda, et need, nad ei aita, aga tegemist on äh, keeruka direktiiviga, mis on tekitanud konkreetseid probleeme paljudes liikmesriikides, mitte ainult, see ei ole mitte ainukeski liikmesriik, kus me neid jõgikonna haldamiskavasid puhul peatamiselt kirja koostame, ka näiteks Hispaania on selline riik. aga nüüd ähm, kokkuvõttes, kui me vaatame kõiki neid ex-ante tingimuslikkusi, siis nad on äh, päris hästi töötanud ja isegi see uus äh, nutika spetsialiseerumisstrateegia, siis äh, ka siin me pakume seda praktilist abi koos komisjoni teiste talitustega ja nad on sellega hakkama saanud ja see on ka põhjus, miks me investeeringutega jätkame ma võin muidugi rääkida siin pikalt, aga aega meil eriti ei ole, nii et ma arvan, et ma pigem üritaksin vastata küsimustele. hetkeperioodi rakendamine läheb hästi, Kreeka äh, on äh, meie äh, kasutuse, rahade ärakasutamise nimekirjas tipus äh, aasta kaks kaks tuhat viisteist CPR äh, muudatusega nad said äh, miljardi mõlema perioodi puhul, aga kuna neil on sajaprotsendine kaasrahastamismäär, siis ma loodan, et see et suunatud tehniline abi, järelevalve, praktiline abi, tihe koostöö Kreeka ametkondadega, et me oleme selle tagajärjel äh, suutnud täita eesmärgid sulgemiste puhul, nagu ma ütlesin teile varem, oleme saanud nüüd kõik eh, sulgemise dokumendid, me ei ole ühtegi programmi veel sulgenud, sest et eh, meil oli küsimusi, mille nad peavad vastama detsembri käigus ja nagu te teate, siis olid need kuulsad eh, kartellijuhtumid, mida Kreeka konkurentsiamet käsitles. me teame nelja programmi mõju ja mõningate lepingute mõju, me oleme Äh, kvantifitseerinud kümneprotsendine korrigeering, mille nad ise välja pakkusid analüüsi käigus, aga kuna äh, samade prioriteettegevuste puhul on äh, üle kohustusi liiga palju võetud, nii et ilmselt see siin ei rakendu, nii et liiga vara on öelda, millised kohustused meil on pärast sulgemist, meil on üks lisaaudit veel riigi abi kohta vaja läbi viia aga äh, lõppkokkuvõttes tunduvad asjad äh, minevat paremini, kui me kunagi endale ette kujutasime. ma arvan, et siinkohal ma lõpetan, teil kindlasti on küsimusi ja kommentaare. jaa, vielen dank, fragen haben wir immer, es beginnt herr Arimo. aitäh ja härra Arimo kõigepealt. suur tänu, proua esimees. ma olen tegelikult väga sõbralik ja rahumeelne inimene ja minuga saab äh, igatepidi arutelusid pidada, aga see küsimus, et kuidas komisjon on parlamendiga ümber käinud. see tõesti äh, on ajanud mind päris vihaseks. lihtsal põhjusel, kui kahe tuhande viieteistkümnendal aastal muudeti määrus, näeti ette kaks eri meedet Kreekale, see oli väga keeruline äh, see läbi suruda ja seal määruses on kirjas, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks peab Kreeka koostama aruande, seda Kreeka ei teinud, kuid mais kaks tuhat seitseteist siis esitas Kreeka lõpuks aruande. ja ma kirjutasin äh, komisjonile mitu kirja, vähemalt kolm. ja vist ka kuskil viisteist korda ütlesin neile mitteametlikult, et ma tahaksin seda aruannet ja ma tahaksin selle kohta küsimusi esitada, mis on minu õigus parlamendiliikmena ja minu kohustus raportöörina. ja siis äh, korraldati tänase kuulamine neljandal detsembril ja Äh, kõik osapooled teavad seda juba paar kuud ette, ma arvan, ja siis eelmisel neljapäeval sain ma komi-, sain ma volinikult kirja kreeklaste aruandega kreeka keeles. ma küll õppisin vanakreeka keelt, aga paraku uuskreeka keelt ma ei valda. ja nüüd ma siis olen sellises olukorras, et ma pean sellel kuulamisel esitama küsimusi aruande kohta, mis ma esiteks sain ainult paar päeva enne äh, koosolekud ja teiseks sain selle keeles, mida ma ei valda. noh, see kõik ei tundu küll eriti mõttekas. ma küll püüdsin neist dokumentidest, mis, või neid dokumente alguses võttes, mis mul olemas on, eh, küsimused eh, formuleerida ja loodetavasti varsti ma saan selle aruande eh, tõlke ja saan paremini aru, et mida kreeklased seal tegelikult teada andsid. seda esiteks. teiseks mm, minu küsimus, mis puudutab seda äh, perioodi kaks tuhat neli, kaks tuhat neliteist ja mina sain niimoodi aru et, et sajaprotsendiline kaasrahastus, mis Kreeka valitsusele toona määruses äh, anti, et see äh, siis viis positiivsete tulemusteni, mingeid vahemeid kaduma ei läinud ja ja selle kaudu sai mõnedes projektides ka Kreeka valitsus oma kaasrahastust loobuda. siis minu küsimus on nüüd, et kui palju neist saja kaheksakümne ühest projektist oli võimalik lõpule viia tänu sellele mehhanismile või siis viia järgmisesse rahastuse perioodi? kuhu, äh, sellisel juhul on ju kogu sellel meetmel olnud mõte. teine küsimus puudutab äh, seda vahendite ärakasutamist, selle määr on tõepoolest üle Euroopa keskmise. minu küsimus on, mõeldes ka äh, praeguse perioodi lõpule järgnevale ajale, et kui suur on kaasrahastusmäär keskmiselt Kreeka puhul, et keskmiselt kui palju panustab Kreeka neisse projektidesse ja äh, Äh, siis kui suur osakaal on esifondil, see huvitaks mind ka. Äh, nüüd edasi, mõned projektid on siin eraldi välja toodud, sealhulgas see kiirteeprojekt, mida siin ka mainiti, Prantsuse ettevõte Vinci ka on kiitnud seda projekti ja nüüd, et sellega suurendati oluliselt Kreeka konkurentsivõimet nüüd Maailma Majandusfoorumi konkurentsivõime Äh, aruandes on aga Kreekat viimasel ajal aasta-aastalt äh, pandud üha madalama kohale, mis võib konkurentsivõimeda. kuidas see siis äh, kokku läheb sellega, et ühest küljest on, on justkui nõudlus kõrgem, ähm, tööhõive suurem, et siin tekib küsimus et kui neid vahendeid tõukefondides Kreekas kasutatakse paremini, siis kuidas selle läbi tegelikult parandatakse Kreeka konkurentsivõimet, milliste näidete põhjal võib seda hinnata? ja viimaks tahaksin küsida, et see periood kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, kas selle lõpus võib oodata samasuguseid kitsaskohti või võib arvata, et tänu kõigile neile meetmetele on Kreeka nüüd võimeline tõukefondide raha kulutama selliselt, nagu ka teised liikmesriigid praegu või siis võib eeldada, et taas on vaja mingisuguseid erimeetmeid, mis peavad läbima parlamendi ja nõukogu, et siis seda raha oleks võimalikult, oleks võimalik mõistlikult kulutada nende projektide kaudu, aitäh! ja mul on väga kahju tõesti, et äh, selle kreekakeelse versiooniga me läksime, saatsime selle tagasi, saime ingliskeelse äh, vastu. aga nüüd kolleeg Teion, palun. suur tänu, proua esimees. võib-olla on äh, küsimus siin keeleline, aga komisjoni, komisjoni sõnavõtust kuulsime väga palju sõna nemad nagu nemad seisaksid kuidagi tõesti eraldi meist. aga mulle tundub, et äh, palju rohkem, palju mõistlikum oleks rääkida meist, mitte meist üheskoos, mitte tõmmata sellist vahet äh, meie ja nende vahel. minu meelest see on väga oluline, Kreeka sõpradelt oleme ka aru saanud, nemad tunnevad ka oma osalust ja oma vastutust neis äh, projektides. ma tahaksin küsida, et kuidas koostöö praktikas välja näeb, et kas äh, siin on meie ja teie või, või siis äh, ähm, on selline tõesti üheskoos tegutsemine? nüüd, äh, mis puudutab seda kontrollikoja eriaruannet Kreeka kohta jaanuaris, siis see, üks selle järeldus oli see, et on palju erinevaid teenuseid, ka komisjoni sees äh, ka tihtipeale üks meede ei aita teisele kaasa, näiteks raudteeprojektis ma panin tähele. Leana Gredemokos, üks projektidest siis, äh, selle puhul tekkisid viivitused äh, ehitaja pankroti tõttu. see on ka kontrollikoja aruandes kirjas. pankrot on tõsine probleem ja äh, ka õigusasutustel ei ole piisavalt vahendeid kõigi nende pankrotijuhtumitega tegeleda. kas te ka selliste äh, juhtude osas tegite koostööd ja kuidas see laabus? nüüd, mis puudutab Thessaloniki projekti, äh, tõepoolest tekkisid hüvitised arheoloogiliste tööde tõttu, aga siiski, komisjon vist ka ütles, et faas A Ehm, viidi lõpule saja protsendi ulatuses, FASB kolmekümne protsendi ulatuses. aga siis ehm, eh, probleem tekkis just nende arheoloogiliste väljakaevamiste tõttu, mingi, mitte mingite rahaliste probleemide tõttu ja lõpetuseks Kreeka kolleegidelt olen kuulnud, et neile oleks meeldinud rohkem projekte läbi viia perioodis kakskümmend neli, see oli kaks tuhat kakskümmend. Te ütlete oma dokumendis ka, et võttes arvesse konteksti, pidi see nimekiri olema lühike, aga kas see vastab tõele, et äh, rahalised nõuded kui sellised said põhjuseks, miks see nimekirja nii lühikeseks, mitte see, et ei oleks olnud nõudlust uute projektidele, aitäh! suur tänu, mina tahan ka sõna võtta, esiteks ma tahaksin südamest tänada teid, nädalavahetusel ma oleks peaaegu nutnud, kui ma seda lugesin, et mis äh, puudutab äh, neid sundvõõrandamisi, kinnistud, mis võõrandi, et see kõik äh, mõjutas äh, oluliselt ju ka neid viivitusi, mis, või tekitas neid viivitusi, mis tekkisid ehitusprojektide tõttu Kreekas, nii te ütlesite, aga mind oleks nüüd huvitanud ikkagi täpsemalt, et mis nende sundvõõrandamistega sai, kas äh, olid mingisugused äh, mingisugused põhiseaduslikud muudatused, mis läbi viidi Kreekas või kuidas sellega on ja teiseks äh, me sõidame Kreekasse kohale rohelise nädala ajal, ma tahaksin kõigepealt reklaamida seda väljasõitu, et siis me ka kohapeal vaatame, et kuidas äh, nende asjadega lood on, aga ühes kohas on kirjas, et äh, et siis Kreeka ametiasutused äh, andsid teada, et nii palju on projektidega edasi jõudnud. ma tahtsin küsida, kas te olete seda kohapeal kontrollinud või on see ainult see, mida Kreeka ähm, ametiasutused on öelnud? tänan sõna järgmisele kolleegile. suur tänu, jah, ma toetan äh, igati Regi alalise raportööri märkusi selles küsimuses, aga ma tahaksin küsida, et äh, tegemist oli ju väga raske äh, ajaga Kreekas ka poliitiliselt väga palju pingeid ning mind huvitaks, kas sellised projektid on kuidagi seotud ka nende riigipõhiste soovitustega. Need eeltingimused, et on olemas äh, teatavad rahavood. see oleks ideaalne, et meil on mitte ainult eeltingimused äh, nagu te ütlesite, vaid ka seos Euroopa poolaastaga. Kreeka on väga paljud, äh, väga palju poliitikameetmed äh, läbi viinud väga sündmusterohkel ajal. näiteks jääsängite äh, näide, mida toodi ka viimati täiskogul kus siis äh, tegeletakse nende jõesängidega, siis äkki tuleb äh, suur äikesetorm ja äh, kakskümmend inimest sureb Atikas, et on väga oluline, et et riigid saaksid need poliitikameetmed ka läbi viia. kas te olete nõus, et on vaja selliseid rahasüste äh, et, et oleks võimalik üldse poliitikat äh, läbi viia. ja siis veel üks küsimus, et see järgmine rahastamisperiood. no ütlesid, et seitsekümmend protsenti viimase perioodi projektidest on läbi viidud, aga kas on, kas on mingi ülevaade te, tegelikust asjade seisust? ja meil on olnud varem ka äh, erirakkerühm Kreekas ning äh, nad on siis meile raporteerinud, äh, kuidas asjad edasi liiguvad kriisi läbimisel, see rakkerühm meile enam midagi teada ei anna, et mis sellega juhtunud on. härra Koopmans, palun. suur tänu, nii palju küsimusi. ma püüan neile kõigile vastata. kõigepealt CPR-i ähm, muutmine kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. Ähm, jah, Kreeka oli tõesti tohutus kriisis, oli väga palju vajadusi selleks, et, et päästa riik pankrotis, oli tõesti vaja tagasi sajaprotsendiline kaasrahastus anda raha Euroopa Liidu eelarvamusest. ja hea asi on see, et äh, tänu vastastikuse mõistmise äh, memorandumile oli võimalik ka kohe eh, ette näha, et milleks need vahendid tuleb kasutada, mitte neid lihtsalt niisama laiali jaotada. ja ma arvan, et et vahendite ärakasutamine ähm, oli nii hea sellepärast, et see sajaprotsendine rahastus äh, oli suureks abiks ja paljudes prioriteetsetes valdkondades tegelikult viidi ellu rohkem projekte, kui algselt plaanis oli. Ehm, aga see on üks asi. nüüd kas äh, meie või nemad, äh, me tegelikult teeme väga tihedat koostööd, ma vabandan, kui see niimoodi tõrvalt kõlas, tegelikult me tõesti oleme siin väga üksmeelel ja äh, siin kolleegid tegelevad pidevalt nende teemadega, ma võin teile kinnitada, no ma võin teile tõesti öelda, et et Kreeka tõttu tekkis äh, veel neli töökohta juurde, võiks öelda, et seal on noh, lihtsalt nii, nii palju asju, millega tegeleda aeg-ajalt, me küll äh, ei ole ühel nõul, on mõned problemaatilised teemad, näiteks digitaalsed jäätmed, kus me peame survet avaldama, aga me teeme siiski väga selgelt nendega koostööd. Kreeka rakkerühm tõesti loodi, me tegime temaga tihedat koostööd. Te teate, et me tegeleme ka väga koordineeritud viisil nendega, me saame liikmesriikide taotlused või päringud, me just saime jällegi äh, liikmesriikidelt äh, vastavad taotlused. meil on äh, asutusesisene koordineerimismehhanism, me pakume omalt poolt tuge, et vältida töö kordamist, dubleerimist ja võib öelda, et meil toimub väga hea koostöö. just sel nädalal toimus meil ka kõrgtasemele koordineerimiskohtumine. jah, mis äh, puudutab neid kinnistusraamatuid, siis ka sellega tegeletakse, et nad, äh, see rakkerühm jätkuvalt tegeleb sellega ja tegeleb ka koha pealt, on selline praktiline lähenemine mitte ainult komisjoni sees, et tahame sellega kindlasti jätkata. mis puudutab riigipõhiseid soovitusi, siis äh, Kreeka on endisel memorandumi all ja riigipõhised soovitused äh, Kreekale ei kehti, et neile kehtib jätkuvalt memorandum ja sellepärast on praegu, praegusel perioodil äh, rahastusprotsent äh, jätkuvalt üheksakümmend protsenti. aga on tõsi, see ei ole meie otsus, et kas nad peaksid jääma memorandumile või, või mitte. on teatavad otsused, mis tuleb vastu võtta komisjoni parlamendi poolt, kas nad jäävad või mitte. kuna memorandumist lahkuvad, siis ähm, äh, lähevad nad täielikult üle Euroopa poolaasta protsessi. see on selline iga-aastane protsess, nii et mis iganes memorandumis oli kirjas ja mida iganes äh, tuleb äh, veel teha, peaks kõik minema riigipõhisesse soovitusse ja mitte ainult teel tingimuste puhul, vaid äh, loomisel, vaid ka investeeringuteks me ikkagi järgime äh, riigipõhiseid soovitusi peame neist lähtuda. me peame teha väga tihedat koostööd liikmesriikidega, et nad tõepoolest äh, peaksid kinni neist strateegilistest poliitilistest eesmärkidest, mis meil on. ja siis äh, tuleb muidugi tulevikus äh, läbi rääkida, kui palju neile aega anda selleks, et neid investeeringuid teha. Need, näiteks strateegiad võtavad ju päris palju aega, aga kui rääkida direktiividest ja sängide haldamisest, äh, noh, need kohustused tulenevad direktiivist, neid tuleb ellu rakendada vastavalt äh, et on tõsi, et äh, riik peab kuidagi ennast kokku võtma ja siis me, ja siis loomulikult, kui mingeid rikkumisi on, siis äh, tuleb äh, rahastamine peatada, aga mingis mõttes on eeltingimuslikkus väga erinev. me räägime direktiividest, aga me räägime ka strateegilistest dokumentidest, masterplaanidest, nutika spetsialiseerumisest ja nii edasi aga minu jaoks on olulisem see, et äh, oleks mingisugune nähtav side, äh, seos äh, nutika spetsialiseerumise ja teatud projektide läbiviimise puhul, näiteks seda, mida näiteks Poolas, teistes riikides, et mm, et siis need projektid, mis läbi viidaks, oleksid tõesti seotud meie strateegiatega mis puudutab pankrotte, siis jah, tõepoolest sellised asjad võivad juhtuda. aga et nüüd öelda, et me ei saanud aita ettevõtteid, mis on pankrotti läinud, nii see on. võib-olla mõnes juhus on see isegi positiivne, keegi teine saab selle projekti siis ellu viima, aga me peame siis äh, juhtumipõhiselt lähenema. ja nüüd, et see nimekiri on lühike, ma ei tea, me võime muidugi natuke personali suurendades saaksime rohkem projekte äh, seirata, aga oluline on siin ikkagi selge fookus. meil on regulaarsed äh, aruandme praegu ähm, koostan ka strateegilist aruannet, mis puudutab projektide elluviimist möödunud rahastamisperioodil. Teid ka kindlasti huvitab, et millised on tulemused. strateegiline aruanne on ka hea viis, et näha, et milliseid edusamme on Kreekas tehtud. ma olen kindel, et näete sealt, et edusamme ja on tõesti olemas. me teeme ka ekspost hinnanguid, noh, hea küll, näitavad ka, et ilmselgelt on teatav mõju Kreekale olnud, aga ma usun, et see on midagi, mida me peaksime arutama strateegilise, strateegilise aruande kontekstis ja vaadates, et milline on olnud üldine mõju. nüüd väga oluline teema, mille proua Kressle tõstatas, ma tahaksin tõesti tänada parlamenti, et aitasite meid ja, ja avaldasite survet selleks Ehm, on teatav liikumed, meetmed on väga konkreetsed, on memorandumis, hea küll, seal peab olema selgelt, kes mida peab tegema, sõltumatud eksperdid peavad hindama tulemusi ja nii edasi. meil on väga konkreetsed meetmed, mis on seal nüüd sees ja me oleme kokku leppinud Kreeka ametiasutustega, kui ma ei eksi, et just äh, need projektid viiakse ellu. eks me näe, näe see kõik on äh, memorandumi raames jätkuvalt. ka need kitsaskohad, mis on tekkinud, äh, nendega me võime püüda toime tulla, aga ma usun, et äh, et on oluline, et parlament jätkuvalt seda survet avaldaks, et äh, oleks tähendab väga konkreetsed meetmed, mis tuleb ellu viia. ma ei hakka nüüd tulevikust rääkima, aga tahaksin lihtsalt teid veel kord tänada koostöö eest, ma usun, et kokkuvõtteks kõigile projekti puhul on tõsi, et tõenäoliselt sada kuuskümmend viiakse lõpule, need on olulised projektid, mitte igaüks neist ei ole selline suurem projekt, vaid on ka selliseid pisemaid, mille tulemustele me võib-olla nii väga tähelepanu ei pööra. me ei saa muidugi iga projekti eraldi kontrollida, kas on lõpule viidud me peame seda tootma, et ähm, Kreeka ametiasutused annavad meile usaldusväärset infot, aga igal juhul võin öelda, et äh, me igal sammul näeme, et need projektid on tehtud, neid kiirteid me nägime ise, et need on valmis ehitatud ja autod sõidavad seal. me püüame alati ähm, sellised projektid üle vaadata, ametlikult on need äh, igal juhul kreeklaste tõepoolest lõpetatuks äh, kuulutatud. ma väga loodan, et ma suutsin kõigile küsimustele vastata, ma siin küll äh, püüdsin nad kõik üles kirjutada, kui midagi jäi puudu, siis äh, küsige uuesti no.. kui paljusid projekte on vaadanud siis regionaalpoliitika peadirek-, direktoraat, mida siin on nimetatud ähm, lõpule viidud projektideks ja kolleeg Arimon saab ka veel äh, sõna. kolleeg Arimon äh, tahaks lihtsalt öelda, et ühelegi tema küsimustele ei vastatud ja seetõttu äh, esitan need ka kirjalikult. me võime siin nüüd uuesti lasta vastata, aga ma esitasin viis küsimust, ei saanud ühtegi vastust ja see tekst, mille mina sain, ei ole sama, mille sina said, on veel üks tekst, mille ma sain ainult kreeka keeles ja ja see tekst eksisteerib ainult kreeka keeles, võib-olla on seal vastused. ja siis on volinikul ka kindlasti sellest rõõmu, sest äh, ka volinik peaks vahel midagi lugema. nii et äh, kas te, kolleeg Arimon, soovite korrata oma küsimusi, tõlgid andsid meile veel kümme minutit ja me kasutame need ka ära ma küsisin, et kui paljud nendest saja kaheksakümne ühest projektist on äh, siis äh, kas lõpetatud nende kahe lisamehhanismi kaudu või siis äh, jätkatakse neid järgmisel perioodil ja küsimus on, et kui suur on keskmiselt Kreeka kaasrahastamismäär struktuurifondi projektide puhul ja kui suur on Euroopa Liidu struktuuri ja arengufondide äh, määr Kreeka äh, eelarvest ja praegu ja mil määral struktuurifondide vahendite abil suurendati Kreeka konkurentsivõimet, milliste indikaatorite abil seda mõõdetakse, kas see on nüüd mõõdetav ja viimane küsimus, et äh, järgmise ametiaja lõpuks äh, võib-olla on äh, samuti vaja, äh, kas, kas on võib-olla samuti vaja samasugust mehhanismi kasutada või tundub praegu, et sellist ohtu ei ole? kokku siis kuus küsimust. palun, teil on sõna. aitäh. esimene küsimus on spekulatiivne. mina ei ole võimeline mõõtma, et kui palju see sajaprotsendiline määr aitas neid projekte lõpule viia. mõnede puhul sellest oli abi, mõnede projektide kohta umbes kaheksateistkümne projekti puhul ma ütlesin, et neid tuleb lõpule viia oma vahenditest, nii et me võime vaadata, et kui palju raha tuleb veel investeerida oma vahenditest äh, ja see annaks meile siis mingi teavet, aga nende projektide puhul, äh, mis äh, lõpule viidi, lõpuks oli tegemist sajaprotsendilise kaasrahastamise määraga, nii et mm, see oli nende projektide jaoks väga hea, sest äh, need siis suudeti lõpule viia, aga see ei ole õige olukord ja tuleviku jaoks tulevikul me peame, tulevikus me peame analüüsima, et kes on äh, projektide puhul omanik ja ka, kas on ähm, vaja sellist äh, nii suurt kaasrahastamise määra see, see sajaprotsendine määr oli erand. Äh, need, kes äh, otsustavad, kas riigi olukord on kok-, kriitiline, need ei ole meie nii et aga see olukord oli kriitiline ja meie toetasime seda sajaprotsendilist kaasrahastamise määra aga tuleviku jaoks, kui minnakse kaugemale vastastikuse mõistmise memorandumist, mis on poliitilise tasandi instrument, siis ma ei tea, milline oleks meie ettepanek hiljem. aga siis tuleb tagasi pöörduda äh, tavalise kaasrahastamismäära juurde, mis tähendab seda, et see langeks väga palju, ei, see ei oleks sada protsenti ega ka üheksakümmend protsenti, maksimum oleks kaheksakümmend viis protsenti selle perioodi puhul, aga see võiks olla isegi vähem see on väga hea, kui teie eelarve on stabiilne, see suurendab liikmesriikide huvi projekte lõpule viia, aga nii palju saan teile täna vastata ja palun vabandust selle kreekakeelse Äh, versiooni e-, e-, eest äh, me saadame selle tõlkimisse, äh, aga sellega läheb vähemalt kuu aega aega. E, Kreekal läheb, on õigus esitada dokumente kreeka keeles, ma ei saa paluda ju oma osakonnal neid tõlkida ja et eks me saadame selle dokumendi tõlkimisse ja eks siis näeb, kui palju aega läheb. proua Kressle te, peame kindlasti Kreekaga intensiivselt tegelema ja ähm, ka nende saja kaheksakümne ühe prots-, projektiga, sellepärast et oluline on, et me täpselt teaks, mis projektid on lõpule viidud, sest äh, reeglite täitmise nõudest loobuda ja äh, loobuda ka mm, finantskorrektuuridest, ähm, seda ma ei peaks õigeks nii et me peame näitama, et me eelarve kontrolli võtame tõsiselt ja riikidel ei oleks sellest ka abi, kui me tõesti kõiki reegleid ripuks, rikuks. aitäh, sellega oleme jõudnud päevakorra lõpule ja muude punktide äh, hulgas ei ole mingeid äh, küsimusi. järgmisel, järgmine koosolek on seitsmendal detsembril äh, ja sellega on koosolek lõppenud.